kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, kui te lubate, siis äh, alustame kuulamisega. ma tahaksin tervitada, tervitada teid kõiki südamest ja koos proua Valeaniga, kes on keskkonnakomisjoni esinaine, sellepärast et selle kuulamise oleme me koos korraldanud äh, koos siis keskkonnakomisjoniga. ja teema on, meie teemaks on kontrollida, et meie eelarve on vastavuses Pariisi kok-, kliimakokkuleppega. tänane kuulamine puudutab selle hindamist, kuivõrd praegune eelarve ja tulevased eelarved on sellega vastavuses, sellepärast et praegu me valmistame ette äh, järgmist mitmeaastast finantsraamistikku pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, et äh, need eelarved on vastavuses kliimapoliitikaga, et meie eesmärgiks ei ole kliimapoliitikat kui sellist, poliitikast kui sellisest rääkida. aga et vaat-, meie eesmärgiks on vaadata, et kuidas meie kulutused mõjutavad kliimat ja mil määral see kohustus kakskümmend protsenti on täidetud. nii et me hakkame arutama ka siis tulevasi väljakutseid ja me oleme jaganud selle arutelu kolme paneeli. esimeses paneelis käsitleme meie äh, Äh, neid väljakutseid, äh, mis seisavad Euroopa Liidu eelarve ees seoses äh, Pariisi kliimakokkulepetega ja teises paneelis me hindame kliimamuutusi ja selle kajastamist praeguses Euroopa Liidu eelarves ja seda siis finantsraamistik tulevikuga seoses kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja me vaatame, et millised on need õppetunnid, mis me oleme sellest saanud ja, ja kuidas seda kõike kasutada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja kolmas paneel. selle raames hindame me seda, et kuidas me saaksime toimida niimoodi, et kõik me Euroopa Liidu eelarvelised kulutused äh, et kõigil neil oleks reaalne äh, Äh, lisandväärtus, mis vastaks meie prioriteetidele ja selle raames me räägime siis ka konkreetsemast tööst seoses eelarvega äh, Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend. ja kõigepealt juhatatakse sisse kahekümneminutise sissejuhatusega ja siis järgneb arutelu ma tänan juba ette kõiki osalejaid ja teadmiseks teile, et seda, see arutelu kantakse üle ka internetis. ja nüüd annaksin ma sõna proua Valeanile, kes on keskkonnakomisjoni esinaine, palun. aitäh, härra Artui, kallid kolleegid lugupeetud osalejad, tere tulemast ka minu poolt, mul on väga hea meel teid tervitada tänasel kuulamisel, mida, nagu juba öeldud, organiseeritakse koos eelarvekomisjoniga. mina esindan siin keskkonnaküsimuste ja rahvatervise ning toiduohutuse komisjoni, olen selle esimees. me soovisime väga korraldada seda kuulamist, sest äh, siin räägitakse põhilistest mureküsimustest Keskkonnakomisjoni jaoks. kliimamuutused on üks suuremaid äh, probleeme meie kõigi jaoks ning kõik osapooled rahvusvahelisel areenil peavad tegema kõik endast olenema selleks, et vähendada kliimamuutustega seonduvaid probleeme meil tuleb nüüd teha samme edasi, lähtudes Pariisi kokkuleppest, kuid küsimus on selles, kas Euroopa Liidu eelarve on selleks piisav. me teame, et eelarvega toetatakse Euroopa Liidu kliimapoliitikaid laiapõhjaliste programmide kaudu. kuid nagu siin juba öeldud, räägime me täna sellest, kas sellest piisab tegemaks ära kõike seda, mida on vaja teha. keskkonnakomisjon on mitmeid kordi hoiatanud, et on väga suur risk, et me ei ole val-, võimelised kinni pidama eesmärgist kus, kus kakskümmend protsenti kulutustest läheb kliimaküsimustele, seda aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. samal ajal aga tuleb anda endast kõik selleks, et see eesmärk saavutada ja sellepärast täna siin kuulamisel vaatamegi kliimategevuse kulutusi ja vaatame, kas ja kui, millisel määral on kahekümne protsendi eesmärgist kinni peetud. nii et suur tänu teile, härra esimees, ja soovin teile kõigile väga huvitavat arutelu ja viljakat arutelu suur tänu, proua esinaine, ma loodan, et meie arutelud saavad olema viljakad ja nüüd annaksime sõna härra Tarandile, kes on raportööriks ja eelarvekomisjoni nimel. härra Tarand, teil on sõna, palun uh,. Thank you, Mr President. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Võleann, täna siia tulemast. kui räägime nüüd sellest küsimusest, kas me oleme piisavalt pingutanud. nagu tihti planeeritud majanduses ja mulle tundub, et ka seda kuulamist plaanime nüüd juba kaks aastat. väga palju on vahepeal juhtunud, ajad on muutunud aga samal ajal mõte küsimuse taga, vähemalt minu küsimuse taga pole kadunud ja nagu esimees Artui ütles, me ei räägi siin sellest, kas kliimamuutused toimuvad või mitte, vaid hoopis selles, kuidas me kasutame siin oma vahendeid. ja mul on väga hea meel nende inimeste üle, kes tulid siia täna meie ette esinema, selleks, et rääkida just nendest küsimustest hetkel, mil USA otsustas muuta oma seisukohta Pariisi kokkuleppe otsas. ma ei tea, nüüd vist küll hakatakse vaikselt tagasi võtma seda otsust, ma ei ole küll viimaseid uudiseid kuulnud, äh, vähemalt mida on äh, siis Prantsuse president teinud, aga ma tõesti loodan, et tal õnnestub oma partnerit USA-s veenda. ja Euroopa Liit Äh, on tõesti üks tugevamaid äh, partnereid kliimaküsimustes ja sellepärast on väga tähtis, et meie eelarve oleks kooskõlas äh, Pariisi kokkuleppega. väga hea oli kuulata president Macroni Strasbourgis täiskogul, kus ta väga selgelt ütles, et tema riik kavatseb teha üht ja teist just selleks, et eesmärke täita kaks küsimust, mis on tähtsad. praegune mitmeaastane finantsraamistik kehtib veel vähem kui kolm aastat, aga samal ajal meil ei ole kindlaid äh, eesmärke ette näidata kliimamuutuste osas. nii et äh, väike küsimus juba meie panelistidele, et mis me oleme valesti teinud äh, et paika pandud eesmärgid ja täidesaatvad Euroopa Liidu institutsioonid peaksid siis seda poliitikat ka rakendama, aga et miks ei ole kõike tehtud. teiseks, järgmine mitmeaastane finantsraamistik, kui suur ta peaks olema äh, ja kui palju selle kaudu oleks võimalik siis Pariisi kokkulepet saavutada ma saan aru, et me peame oma ambitsioone muutma selleks, et minna sõnadelt üle tegudele. ja tõesti üks äh, viimase aja näide kahjuks minu koduriik on selline Euroopa Liidu ääreala, et äh, seal loetakse eilseid ajalehti ja näiteks täna ma lugesin eilset Financial Timesi ja lugesin siis sealt, et äh, mitmeaastane finantsraamistik äh, on selline, mis äh, kahjustab Balti riike ja Põhjala riike ja soodustab pigem Lõuna-Euroopa riike. ma ei ole siin näinud komisjoni ettepanekut, äh, aga mitte keegi ei ole küsinud midagi kliimamuutuste kohta. paanika igal juhul oli lahti Need küsimused on küll täiesti õigustatud, aga võib-olla ka selle komisjoni ja kogu parlamendi ülesandeks on hoolitseda selle eest, et äh, me kliimaga seotud kulutuste puhul ei teeks tühje sõnu, vaid et me paneme nad eelarvesse kirja ja hiljem ka kontrollime, kuidas neid eesmärke on täidetud. lugupeetud kaasesimehed, kallid kolleegid tahan välja tuua kolm küsimust. Euroopa Komisjon on praegusel hetkel välja töötamas pikaajalist kliimastrateegiat ja tegevuskava ja meil on selle kohta infot vaja. teiseks, IPCCC raport äh, mõjude kohta kui, kui üks koma viis protsenti, üks koma viis kraadi äh, temperatuur tõuseb ja ma mõtlen siin nüüd tõesti Talanoa dialoogi, ma ei hakka Fidžit mainima, ja kolmandaks Kopenhaageni protsess Katowices selle aasta detsembrikuus on ka võimaluseks oma kliimaalaseid jõupingutusi suurendada. ja selles kontekstis on meil väga hea meel üle nende arutelude üle, mida me saame Euroopa Liidu eelarvega teha kliimaraamistiku tugevdamiseks ja aitäh kõigile kes on leidnud aega ja jõudu selleks, et tänases arutelus osaleda. suur tänu, härra raportöör! ja suur tänu selle eest, et panite paika raamistiku meie tänasele mõttevahetusele. ja väga tähtis on see, et võitlus kliima eest, et see ei oleks lihtsalt loetelu äh, mingitest headest kavatsustest. aga alustame nüüd esimese paneeliga ja seda juhib proua Palean. So uh... suur tänu. nüüd esimene paneel, räägime siis äh, probleemidest ja võimalustest äh, Euroopa Liidu eelarve jaoks, lähtudes siis Pariisi kliimakokkuleppest ja mul on nüüd suur au siin tervitada kahte eksperti, härra Philip Owen kliima peadirektoraadist ja Monika Skatasta äh, investeerimispangast. Äh, ja seal ta tegeleb siis keskkonna ja kliima ning sotsiaalpoliitikaga. kõigepealt saab sõna Philip Owen, palun. Thank you um,, madam co-chair um.... aitäh, ja tere tulemast kõigile. suur tänu, et mind kutsusite täna siia ja eriti just äh, kliima peadirektoraadi selleks, et me saaksime rääkida siis, äh, millised on probleemid ja võimalused äh, mõeldes Pariisi kliimakokkuleppe eelarve peale, raportöörid on siin tegelikult hääd küsimused juba tõstatanud ja tervikpildi paika pannud ja need mõned küsimused, mis ta tõstatas, nendest ma ka räägin oma lühikeses, aga ma loodan, et siiski huvitavas arutelus. nagu te teate, tänane küsimus on väga tähtis, komisjon töötab välja oma pikaajalise strateegia, ja teisel mail esitleme ka mitmeaastast finantsraamistikku, siin on väga pikalt juba seda küsimust arutatud ja ja viimastel päevadel on äh, neid arutelusid peetud suisa nädalavahetustel. see on tähtis ka sellepärast, et järgmise mandaadiperioodi ajal hakatakse rohkem rääkima kliimast ka rahvusvahelisel areenil ja mis puudutab nii MFF-i kui ka kliimaküsimusi üleüldiselt, on just äh, jätkusuutlik rahastamine. meil on tegevuskava, mis kehtib märtsi algusest, meil on äh, siin ka kahekümne esimesel sajandil suur äh, huvipoolte konverents toimunud ja ma tahaksin kõigepealt välja tuua need kolm Pariisi kokkuleppe kõige tähtsamat eesmärki. kõigepealt temperatuuri tõusu tuleb hoida allpool kahte kraadi ja peale selle tuleb pingutada selleks, et see oleks kõigest üks koma viis protsenti. peale selle tuleb äh, parandada meie kohanemisvõimet äh, kliimamuutustega mitte ainult arenguriikides, vaid ka Euroopa Liidus ja kolmandaks äh, see küsimus, et me peame hoolitsema selle eest, et et äh, meil ei oleks palju kasvuhoonegaase ja oktoobris kaks tuhat neliteist Euroopa Komisjon äh, ütles et, et miinus neliteist protsenti tule, neliteist protsenti tuleb vähendada kasvuhoonegaase, samamoodi energiatõhusust äh, suurendada kahekümne seitsme protsendi võrra. mis puudutab äh, kohanemist, siis äh, Euroopa Liit on veel väga kaugel eesmärkide saavutamisest. õigusloome, mis puudutab ETS-i, see on umbes kakskümmend viis protsenti majandusest, see on vastu võetud, sinna juurde ka maakasutuse reeglid äh, ja metsanduse haldusreeglid, siis jagatud seadusloome selles osas, kuidas liikmesriigid panustavad Äh, nii et tõesti väga palju on ära tehtud ja kui vaatame siin sektoripõhist lähenemist, siis need äh, ettepanekud, mida on tehtud äh, raskeveokite osas, siis ka selles osas on jõutud kaugele energiatõhususe ja puhta energia arutelud käivad edasi ja mõlemad kaasseadusandjad tegelevad nende küsimustega, aga mis puudutab eesmärkide suurendamist, siis komisjon läks tegelikult energiatõhususe osas kaugemale, sellepärast et äh, nõukogus räägiti kahekümne seitsmest protsendist, aga komisjon pakkus välja kolmkümmend protsenti ja mulle tundub, et parlamendi eesmärk on selles osas veelgi suurem. nii et me tegelikult oleme jäänud oma ambitsioonide juurde nüüd see, mis toimub Euroopa Liidus, äh, meil on siin Montreali protokollile tehtud äh, muudatusettepanekuid selleks, et eesmärke veel enne aastat kaks tuhat kakskümmend suurendada, siis ICAO äh, seal on üleilmne turupõhine meede, mis võeti eelmisel aastal vastu ja aprillikuus Londonis äh, IMO raames pandi paika viiekümneprotsendine vähendamine aastast kaks tuhat viiskümmend, nii et tegelikult me oleme väga palju ära teinud. mis puudutab kohanemist, siis Euroopa Liit on tegelikult aastast kaks tuhat kolmteist jälginud oma strateegiat ja tegemist on meetmega, mida praegusel hetkel vaadatakse üle selleks, et meil oleks võimalik äh, veelgi oma tegevust äh, parandada. nüüd rahastamise osa, siin on ka tegevuskava stabiilse rahastamise kohta, mis võeti vastu märtsikuus ma arvan, et siin tõeliseks väljakutseks on just see äh, raha, et kuidas seda kõike jätkusuutlikult rahastada ja, ja kuidas ennast ette valmistada ja kohaneda. kahekümne neljandal veebruaril äh, tegi komisjon siin teatise äh, just selle kohta ja siin on välja toodud just uued küsimused ja uued nõudmised, mis on kodanikel tähtsad, julgeolek, äh, turvalisus ja samamoodi räägitakse ka sellest, et Ühendkuningriik lahkub, nende sissemakse äh, jätab augu. ja just selles kontekstis ja kõikide tähtsate probleemide kontekstis tuleb meil väga palju võidelda selleks, et kliimategevus ja kliimakulutused jääksid poliitilistes tegevuskavades siiski kõrgele kohale, sest väga palju on konkureerivaid küsimusi aga tõesti, järgmise Euroopa Liidu eelarveraamistiku puhul on ka palju võimalusi. Euroopa Liidu eelarve on alati olnud investeeriv eelarve ja kohe kindlasti jätkatakse siin ühtekuuluvuspoliitika ja kaasrahastamisega ja lu-, ei, ja lugesin ka Financial Timesi eile ja seda, et kuidas siin äh, vahendeid liigutatakse põhjast lõunasse ja vastupidi, aga nagu öeldud, Ühtekuuluvusfondi raames kaasrahastamine jätkub ja peale selle tuleb meil ka väljaspool Euroopa Liitu maksta arenguabi. minu jaoks on täiesti selge, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamine on väga kulukad mõjuhinnangud, mis puhta energiapaketi raames läbi viidi, ütlesid, et äh, sada seitsekümmend kaheksa miljardit eurot on meil vaja igal aastal, aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend ja see on tõesti väga palju. aga IAEA e ütleb, et kaksteist triljonit eurot on igal aastal vaja aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend selleks, et saavutada neid eesmärke ja jääda siis ka jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamise juurde. Euroopa Liidu, ei Euroopa Liidu eelarve ega ükski teine eelarve ei suuda leida neid vahendeid, mida on vaja. aga mida Euroopa Liidu eelarve saab teha, on rahastada erinevaid pilootprojekte, on võimalik luua stiimuleid, vähendades riske kolmandate poolte jaoks või ka erasektori investorite jaoks. peale selle on võimalik ka lisandväärtust luua piiriülese tegevuse kaudu, mida liikmesriikide programmidega pole võimalik teha ja ma arvan, et peale selle on võimalik näidata ja tegelikult raportöör tõi siit ka selle välja, et äh, kui kogu eelarve oleks kooskõlas äh, kliimaeesmärkidega ja vähemalt Prantsusmaa soovib seda, siis tegelikult oleks see tõesti Äh, kõikide eesmärkidega, kaasa arvatud jätkusuutliku arengu eesmärkidega kooskõlas, kuid me peame minema kaugemale. meil on siin tala Noa dialoog, tõesti minu fidži keel muutub üha paremaks ja tõesti, me ei tohiks peatuda aastal kaks tuhat kakskümmend kolm. meie kliimapoliitika peab olema suurte eesmärkidega ja me peame sel aastal endalt küsima kolm küsimust. kui kaugele me oleme jõudnud? ma arvan, et Euroopa Liidu poole pealt on meil väga hea lugu rääkida, aga mida on teinud teised? kuhu me soovime edasi minna? ma olen siin juba öelnud ja ma arvan, et komisjon on tegelikult juba oma eesmärke tõusnud, kuid kas me soovime seda teha ka pikaliselt ja kuidas me sinna jõuame? ja IPCCC ühe koma viie kraadi raport mängib siin väga tähtsat rolli ja mõeldes nüüd riskide peale ja selle peale, et nõukogu märtsikuus kutsus komisjoni üles äh, välja töötama keskpikaajalist strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend Äh, ja me kavatsemegi järgmise aasta alguses seda raportit esitleda. ma arvan, et tegelikult me peame seda protsessi kiirendama selleks, et meil oleksid oma eesmärgid paigas juba enne äh, Fidži protsessi ja täna hommikul ma näiteks kuulsin, et avalikke sektori arutelusid soovitakse juba käima lükata, nii et meil on siin veel võimalik väga palju ära teha. nii et mõeldes nüüd selle peale, et meil on see strateegia, Talanoa dialoog, see, et kaks tuhat kakskümmend kolm peame tagasi tulema selle juurde, on need kõik küsimused, millega on võimalik teadus- ja arengutööd edasi viia. see on väga tähtis, sest väga paljud tehnoloogiad, mida meil on vaja kasutada veel selle sajandi keskel, need ei ole veel olemas, nii et me peame katsetusi jätkama ja see on kohe ilmselgelt võimalus siis ka Euroopa Liidu eelarve jaoks ja kahe tuhande kahekümne kolmandal ja kahekümne kaheksandal aastal tehakse uusi vahearuandeid ja me tuleme nende küsimuste juurde tagasi ja ma arvan, et vähemalt esimene kord tuleb meil tõesti teha ka siis nii-öelda vahearuandeid ja vaadata, kui palju on saavutatud ja see on jällegi küsimus, mille juurde on võimalik vastavalt edusammudele uuesti tagasi tulla nii et ma tahaksin lõpetada teatud võimalustega ja teatud probleemide mainimisega. esiteks, ma arvan, et õigusloome on paika pandud me teame, kuhu me soovime liikuda aastani kaks tuhat kolmkümmend, meil on pikaline strateegia paika pandud, mitte seadusloome, vaid visioon, kuhu me soovime jõuda sajandi keskeks. ja see ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid kogu maailma ja sellega on meil võimalik investeerimiskindlus luua ettevõtete jaoks ja toetada ka äh, Äh, teadus- ja innovatsioonitööd. me peame tõesti katsetama ka tehnoloogiaid, äh, uusi tehnoloogiaid ja kuna Euroopa Liit on investeerimisele suunatud eelarve, saame me luua stiimuleid ning vähendada riske kolmandate osapoolte jaoks ja samamoodi saame me panustada siis teadus- ja arengutööle. peale selle on siin tegemist ka poliitilise huviga ja tundub, et äh, vähemalt rahastamise osas poliitiline huvi on väga suur, nii et see kõik aitab meil tervikpilti kokku panna nüüd visioonidest, need summad, mis on Euroopa Liidu eelarves kirjas, nendest ei piisa selleks, et hakkama saada kõikide tänaste probleemidega ja ma arvan, nagu ma mainisin eelnevalt juba, et äh, suuremad poliitilised probleemid äh, kliima kliimategevuses ärgem unustagem, et meil on siin ka väga palju teisi küsimusi, julgeolek, kaitseküsimused, terrorism ja sellepärast ongi kliimaküsimuste ülevalhoidmine väga tähtis, sest ainult niimoodi saame me hoolitseda ka selle eest, et rahavood, mida on vaja, on ka tegelikult tagatud. aitäh! ja nüüd Monika Sakasta, palun, investeerimispangast. Thank you, madam co-chair and thank you for the intro uh,. suur tänu ja tänan huvi eest Euroopa Investeerimispanga panuse vastu. täna annaksin ülevaate sellest, mida Euroopa Investeerimispank on teinud selles valdkonnas ja siis keskenduda väljakutsetele ja võimalustele. ja tõepoolest, me pakume paljutki välja tähtsamate eesmärkide osas toetame kliimategevust, see on kindlasti üks olulisemaid eesmärke meie jaoks. ja meil on väga sega, väga selge eesmärk toetada vähemalt kakskümmend viis, saavutada vähemalt kakskümmend viis protsenti ressursside portfellis, me oleme seda ka suurendanud, seda ambitsiooni kahe arenguriigi osas just kolm, jõudnud kolmekümne viie protsendini aastaks kaks tuhat kakskümmend ja miks me räägime eesmärkidest, on see, et eesmärkidel on tõepoolest roll jätkuvalt tähelepanu köitmisel selliste institutsioonide puhul nagu Euroopa Investeerimispank näiteks ka. ja me tahame eelkõige näha suuremaid ambitsioone innovatsiooni infrastruktuuri aknas, nii et ma arvan, siht, sihid on tähtsad, sihtmärgid iseenesest aga ei ole piisavad vaatame, kui kaugele me oleme siis nüüd jõudnud nende täitmisel. aastal kaks tuhat seitseteist äh, olid kliimategevuse investeerimise eesmärgid meil paigas. ja nüüd me hakkame jõudma lõppauditini arvuti, arvude osas, nii et neid tuleb veel auditeerida, aga üheksateist koma neli miljardit oli kliimategevus, kakskümmend kaheksa protsenti meie laenudest ja tegevus väljaspool Euroopa Liidus kaks koma viis miljardit üks koma neli protsenti lahendust arengumaadele. oluline on näidata, et me tõepoolest oleme neid eesmärke saavutanud nende seadmisest alates. võib-olla saame arutada ja mis on tähtis äh, tänases arutelus, kuidas see jaotub, kas on raskusi Äh, meie ambitsioonide suurendamisega teatud riikides. ja mis veel on tähtis? tähtis on mõista, et sihtmärk on võimalik saavutada, aga see kõige taga on inimesed. mis on NDC-des, mis on äh, prioriteedid, millised on poliitikad, kuidas seda kõike toetada, kuidas äh, prioritiseerida projekte, on põhiline, põhilise tähtsusega teema, millele me kõik peame keskenduma. see tuleb ka äh, dialoogis äh, partneritega, vähemalt sektorite tasandil, ehk siis sihtmärkidest üksi ei piisa ja aasta kaks tuhat viisteist kliimastrateegia meie panga jaoks, mida me täielikult ka rakendame, me läbi kliimategevuskavade, keskendub mitte ainult kvantiteetidele, vaid ka mõjule koha peal läbi meie kliimategevuse rahastamise ja hetkel koos teiste NDB-dega üritame välja mõelda, mida Pariis täpselt tähendab. mida see tähendab äh, konkreetsetes sektorites. nagu õu, härra Õuen just ütles, samuti peame väga tähelepanelikult jälgima seda, mis toimub vastupanuvõime ja rahastamise kohandamise osas. see on olnud üks prioriteetne eesmärk meie kliimastrateegias ja see on ka üks väljakutsetest, mis on hetkel meie ees. me ei näe adapteerimisnäitajaid tõusmas, nii et otsime uusi võimalusi. kolmas valdkond, mis on kliimastrateegia jaoks ülioluline ja mis on tegelikult äh, kõige keskmes, et me tõesti saaksime neid äh, positiivseid aspekte saavutada, millest rääkis härra Owen, on mainstreaming, kaasamine, ehk siis kuidas äh, kliimategevus läbi investeeringute kõikides sektorites, läbi kõikide poliitikate, kuidas me need sünergiad määratleme, mitte ainult kõrvalmõjud, millised on investeeringud, mis meid tegelikult aitavad, mis meid tegelikult aitab saavutada erinevaid eesmärke, näiteks sünergiad kliimategevuse agenda, ringmajandusagenda vahel, näiteks sünergia kliimategevuse ja teiste jätkusuutliku arengu eesmärkide vahel, näiteks vee parem haldamine kuidas teha kõike nii, et see vastaks Pariisi kokkulepetele. on sünergiaid, on vastastikku toetavaid aspekte ja tähtis on see, et Euroopa Investeerimispank on olnud esirinnas, mitte ainult instrumentide osas, mis on meie kulutulu analüüsis äh, näiteks süsiniku aspektid projektides, meie valikud äh, kuidas me valime välja projekte, vaid tähtis on ka see, et oleks pisem sise, pide-, piisav sisemine suutlikkus, mis aitab meil mõista, kuidas erinevates sektorites äh, saab rakendada kliimapõhiseid tegevusi, kuidas leida projektid, millel on suurem mõju äh, kliimale, leevendamisele, kohanemisele kõigis sektorites. sellega oleme tõsiselt tegelenud viimase kahe aasta jooksul ja see fookus on väga tähtis, kui me vaatame väljapoole me räägime suuremat, suurtest väljakutsetest, mis on meie ees. asi ei ole mitte ainult NDC-des või poliitikates. me tahame, et investeerimisprogrammid ja projektid on piisavalt suutlikud ja et seal on piisavad nõuded ja seal on ka piisavad võimalused, äh, mida saame omalt poolt siis pakkuda. näiteks toetus mida saame anda läbi nõuandva keskuse, advisory hub ja to- ja konkreetsed sammud konkreetsed üksuse osas, mis saavad tõesti etendada võtmerolli Pariisi eesmärkide saavutamisel, mis läheb kaugemale liikmesriikides, näiteks linnad, kohalikud omavalitsused, Urbise programm, näiteks ka meie tegevus ka väljaspool, globaalne Urbise programm kõigel selles on oma, kõigel sellel on oma roll ta-, parandamaks planeerimist, anda, andmaks toetust paremale projektide ettevalmistamisele ja tagamaks seega suuremad investeeringud kliimategevuse vallas. ja veel üks aspekt, mis on väga oluline ja kus on vaja toetust välisosalistele eriti, kes osalevad programmides, nimelt kliimariskihaldus. siin me hakkame lõppetappi jõudma oma süsteemi väljatöötamisel juba praegu, hindame kliimariski projektides. see saab olema, kehtima kõikidele projektidele aastaks kaks tuhat kakskümmend. kliimariski haldamise süsteem ei tähenda mitte ainult seda, et me tuvastame riskid, vaid to-, leiame ka lahendused leiame ka ressursid, mis on vajalikud probleemidega tegelemiseks. ja siin meil on ka ekspertteadmised läbi nõuandekeskuse Advisory Hub. hetkel suhtleme ühe liikmesriigiga, kes tahab meiega arutada oma hüdroloogilist riski. ja see on meie jaoks ka väga huvitav, tahaksime kindlasti sellesse panustada ja viimane aspekt, mida tahaksin rõhutada, on, nagu härra Uun ka ütles, mida iganes Euroopa Investeerimispank või komisjon ette võtaks, sellest ei piisa. me peame tagama, et meil, et oma finantssüsteemides me keskendume jätkusuutlikule rahastamisele ja Euroopa tegevusplaan jätkusuutlikus rahastamises, siin on Euroopa Investeerimispank oma rolli kindlasti etendanud ja pidevalt tahame edasi minna kahes mõttes. kõigepealt meie ekspertteadmised, mis puudutavad eravahendite kaasamist. Äh, Planet Alone oma vahendite osas oleme suutnud täiendavat kapitali kaasata äh, kaks, neli korda ja tegelikult in-, kaks, ja tegelikult investeeringud on kasvanud kakskümmend kolm korda võrreldes sellega, mida, mis oleks olnud meie enda suutlikkus. innovatsioon finantsinstrumentide osas, innova-, potentsiaal on siin tohutu. ja tahaksin rõhutada ja võib-olla Kontrollikoda on ka nõus äh,, usaldusväärsuse aspekt on väga tähtis rahavoogude muutmine rahaturgudel ei muutu, kui meil ei ole usaldusväärset definitsiooni, mis on kasutatav erinevate poolt, näiteks ähm, võlakirjade väl-, väljaandjad peaks, me alustasime üksteist aastat tagasi, nagu teate, Washingtonis teatasime, et äh, kliimateadlikkuselt võlakirjadelt läheme edasi jätkusuutlikkuse võlakirjadele, nii et me tahame olla pioneeri rollis, et oleks tõepoolest võimalik usaldusväärselt äh, seda teha. see on väga-väga oluline turu ülesehitamiseks ja selleks, et rohkem erarahastamist mm, kasutataks kliimategevuses. ja et see suurendaks ka teisi jätkusuutlikkuse eesmärke piirdun siinkohal oma tutvustusega ja hea meelega vastan küsimustele. suur tänu väga huvitava sõnavõtu eest. kas kolleegidel oleks küsimusi meie ekspertidele? kui küsimusi ei ole, siis mõle, teie mõlema kommentaarid on meile väga tähtsad. ja meil on me võtame vastu õigusaktid, aga need õigusaktid näitavad, et majanduses on tegelikult toimumas muutused ja meil on vaja kõigeks selleks raha. erainvesteeringute leidmine on teema, me oleme kõik nõus, mida meil on väga vaja. nagu härra Õun ka ütles, kliimategevuse programmid on konkur-, konkureerivad teiste prioriteetidega ja kokkuvõttes peab kõik see olema ka äh, tulus, kasumlik, nii et võib-olla saaksime sellest võimalusest rohkem rääkida, et mida meil on tegelikult vaja selleks, et kaasata rohkem erainvesteeringuid, et selleks parem võimendus äh, tekitada meie vahenditele millest oli juttu ka Euroopa Investeerimispanga puhul. härra Tarand, teil on küsimus, ma kuulsin. ei, härra Soole tegelikult esimesena. No I just uh, wanted to thank ei, ma tahaksin tea, teadmiseks, tahaksin tänada ja küsimus uh, Euroopa Investeerimispangale. ma olen lugenud, mitte küll Financial Timesist seekord, aga aga olen lugenud, et olete andnud äh, suuri summa, summasid ka ühele ettevõttele nimega Volkswagen. minu küsimus, kuidas äh, te hiljem oma raamatupidamises äh, selgitate, et kas see oli nüüd kliimategevus või oli, või saate seda kuidagi teistmoodi kirjeldada? mis see sale? härra Sule. aitäh ja suur, suur tänu äh, sõnavõttude eest. meie jaoks on selge, et Euroopa Liidu eelarve on äh, vahend selleks, et täita eesmärke ja kohustusi, mis meil on äh, kliima ja energeetika vallas. see tähendab, et tuleb kaasata kõik osapooled, aga ka kõik valitsuse tasandid võitluses kliimamuutusega, dekarboniseerimise vallas ja kõigi nende väljakutsetega tegeldes, mis on seotud jätkusuutliku arenguga, kodanikud ja regioonid tavaliselt on väga aktiivsed ja paljud väljakutsed, nendega tegeldakse tõhusamalt kohalike ja regionaalsete ametivõimude poolt, nii et küsimus on, kuidas kohalik ja regionaalne tasand äh, võiks olla rohkem kaasatud läbi Euroopa Liidu eelarve. kas Euroopa Liidu eelarve saaks anda stiimuleid ja otsesemalt kaasata regionaalseid ja kohalikke võime äh, otsus, kui otsustatakse eelarveliste kulutuste üle, et kui me võitleme just kliimamuutustega? Thank you very much. Now Mr Horvat. suur tänu, härra Horvat uh,. Thank you uh,. suur tänu. härra Howard, te rääkisite projektidest. võib-olla saaksime, saaksin teid sundida veelgi rohkem sellest rääkima, mida, millised on kõige tõhusamad tingimuslikkuse juhtumid, mida olete EIB rahastatud projektide puhul kasutanud? selleks, et tagada kinnipidamist Pariisi kohustustest ja millised, mida olete õppinud sellest? nendest projektidest teistes valdkondades Euroopa Liidu eelarves, just praktilises mõttes. Thank you, madam Dali. suur tänu, proua Dali. Thank you, chair. aitäh. tahaksin tänada kõnelejaid ähm, mind huvitaks peamiselt keskkonna aspekt, kuivõrd ma olen EMI komisjoni liige hiljuti on esitatud palju õigusloomelisi ettepanekuid selleks, et võimalikult tõhusalt tegeleda kliimamuutuste teemaga ja peamine väljakutse meie jaoks on, et need õigusaktid on ka vastavuses Pariisi kokkuleppega. mõnikord jääb mulje, et meil on puudu ambitsioonikusest ja kui ma, ma räägin kolmest institutsioonist, Äh, kollektiivselt, kui me sõlmime kokkuleppeid ja õigusakte, millega me ka reguleerime kliimamuutusi. ja mulle tundub, et me ei äh, suuda tegelikult äh, saavutada seda, mida me tegelikult tahaksime, et meil ei ole kohaseid meetmeid ja algatusi. kui me tõesti tahame, et Euroopa Liit tõepoolest oleks liidriks kliimaküsimustes, siis peame kiiresti eelarvevahendid suunata puhta majanduse suunas ja kliimategevuse suunas, eriti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja ma arvan, et nüüd meil on ka see võimalus MFF-i läbirääkimiste jooksul seda teha. mul on kaks küsimust selles kontekstis. kas te võiksite palun kommenteerida, kõigepealt, kuidas Euroopa Liit saab edusamme teha, et äh, rahavood jõuaksid äh, jätkusuutlike tavadeni ja kuidas praktikas seda saaks teha ja millised initsiatiivid on sellele suunatud. teine küsimus on, kuidas äh, hetkel, liikmesriigid tõustavad hetkel oma koostööd rohelise finantseerimise osas iseäranis, kuidas nemad toetavad üleminekut vähese süsinikusisalduse ja vastupanuvõimelisegi majanduse suhtes? ja nüüd äh, suur tänu, läheme tagasi ekspertide juurde kes sooviks sõna, küsin alustuseks. härra Owen võib-olla? rohkem oli neid küsimusi, mis puudutasid Euroopa Investeerimispanka, aga ka teil oli oma osa, nii et härra Owen. tänan, proua äh, kaasjuhataja, suur tänu küsimuste eest, need äh, enamasti jah, äh, olid suunatud kolleeg Monikale EIB-le, aga siiski paar kommentaari teiste aspektide kohta. üks küsimus puudutas erasektorile stiimulite andmist, see on üsna lai küsimus. ma mainisin ise paari mõtet kõigepealt. see, et meil peab olema õiguskindel, kindlus, nii et kui meil on olnud ainult äh, äh, horisont kaks tuhat kakskümmend või veel kaugemale vaatav horisont, siis, siis me juba anname stiimuli erasektorile. kuidas kasutada Euroopa Liidu eelarvet selles kontekstis? meil on investeerimisfondid, aga on ka mm, segainstrumente, kas me, kus me kasutame garantiisid või ka mitte. minu valdkonnas erarahastamine energiatõhususe osas näiteks, mida haldab EIB nii et on selliseid äh, näiteid, kus saab kasutada Euroopa Liidu eelarvet ka riski vähendamiseks. õiguskindlus esiteks ja stiimulid, jah, ma arvan, need kaks as-, töövahendit on need, mida me saaksime tõepoolest kasutada. küsiti ka seda, kuidas kaasata kohaliku või regionaalse tasandi osapooli. üks programm spetsiifilisemalt, mis on TG kliimategevuse pädevuses on LIFE programm, mis äh, keskendub kohalikule tasandile, vabaühendused saavad sellest toetust. siin on nii looduskaitseprojektid kui ka kliimategevuse projektid ja taaskord väga spetsiifiliselt on kaasatud väga paljud regionaalsed äh, omavalitsused, äh, linnad samuti. ma usun, et üldised eesmärgid, üldine ambitsioon on seatud kõrgele tasandile. see ei tähenda seda, et kohalikud äh, tegijad ei saaks siin oma rolli etendada ning samuti on äh, linnade äh, globaalne kokkulepe, linnapeade globaalne kokkulepe, mis näitab, et võetakse tõsiselt kliimamuutuste leevendamist just linnade tasandil. proua Talli küsimus. kuidas suunata vaadata eelarve jätkusuutlikute praktikate suunas. Äh, üheksas teadusuuringute raamprojekt on üks näide selles osas ja komisjoni ettepanek on ka tulemas ja kui seadusandjad ei ole nõus, siis nad saavad kindlasti oma mõju siin avaldada. Äh, meie seisukohast esiteks on olnud teadus ja innovatsiooni eesmärk äh, ka selle kaasamiseks kliimapoliitikasse juba, juba varem, loodetavasti raha jätkuvalt läheb selles suunas. ja kogu Euroopa Liidu eelarve, selle osas teotatakse mõjuhinnangut, see kõik projektid äh, vaadatakse läbi, kas see on keskkonna mõttes ja majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikud ja samuti tuleb silmas pidada, et kokkuvõttes on tähtis ka jätkusuutliku arengu eesmärkide rakendamine, see on jällegi üks aspekt, mis kaasa aitab nüüd äh, liikmesriigide roheline finantseerimine, praegu oleme veel varases etapis, on tegevuskava jätkusuutliku finantseerimise kohta, mis võeti vastu märtsi alguses. teised komisjoni kolleegid selgitavad mulle, et nõukogu toetab seda vägagi. ja nüüd äh, näeme siis, kuidas see üksikasjades äh, kujuneb, aga loodetavasti aja jooksul saab sellest õigusakt ja on päris selge, et liikmesriigid peavad siis ka järgima meie mõtteid ja õigusakte selles vallas. Thank you very much. And now madam. suur tänu. ja EBA investeerimispanga esindaja. ma üritan vastata Al. alustame viimasest punktist. mõtisklegem spetsiifilisemalt selle üle kuidas kasutame finantsturu erinevaid elemente, kuidas nad saavad panustada. võtame lihtsaima kõigepealt. teeme koostööd klientidega, kes on finantsvahendajad. see on lähtepunkt selleks, et saaksime levitada mõistmist selles osas, millised on eelistatavad tegevused energiatõhusus iseäranis on üks äh, võtmetähtsusega VKE-de jaoks ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ja nad töötavad finantsvahendajatega koos erinevate tegevuste mõistmisel, erineva aruandluse osas, mida võiks, on, oleks vaja selleks, äh, et mõista nende äh, rahastamis portfelle, mis on seotud kliimategevusega. see on asi, mille kallal me töötame. siis oleme ka, meil on ka e-õppevahend, mis on suunatud just keskkonna ja sotsiaalsetele standarditele, aga siin on ka kliimategevuse aspekte, ilmselt peaksime veelgi kaugemale liikuma. nüüd äh, seos, ehk siis finantsvahendajad oluline link, siis äh, Äh, kuidas spetsiifiliselt äh, kujundada instrumente, on üks variant. saame kaasata täiendavat erarahastamist siin. alates lihtsamast minnes keerukama poole, alustasime sellest, et investeerisime teatud fondidesse, mis on keskendunud taastuvenergiale, energiatõhususele ja me oleme näinud, et äh, sellel on ka mõju, pankade osalus nendes fondides on, äh, on näidanud, et tege-, on andnud nendele tugevust juurde ja on julgustanud ka teisi panustama sellistesse instrumentidesse ja mis on veel olulisem, mille kallal oleme töötanud selliste struktuuridega nagu Leie Funds, kus meie raha kus doonorite raha on kasutatud selleks, et äh, anda kaitset ja teist, igat sorti kaitset, mis äh, annab meile parema riski ja tulususe profiili. näiteks Euroopa Energiatõhususe Fondiga, Layer Fondiga ja meie äh, lipulaeva instrumendid väljaspool Euroopa Liitu GRF, Global Energy Efficiency fond, see fond, see on jõudnud teise etappi, kus meil tõesti on õnnestunud äh, investeeringuid kaasata kakskümmend kaks kuni kolmkümmend kolda on, on see suurendanud esialgset panust kes on asjast huvitatutele võime spetsiifilisemat teavet selle kohta ka jagada erinevate instrumentide osas. kuid äh, finantssüsteemi jaoks tervikuna ja siin ma tulen tagasi selle juurde, mida on räägitud jätkusuutlivatest äh, fondidest, tegevuskavast. peamine küsimus on äh, selge taksonoomia, selged tegevuste määratlemine, mis on seotud kliimategevusega. see on lihtsam leevendamise osas, meil on siin olema paigas metodoloogia, mille oleme koos NDB-dega välja kujundanud ühiselt. meil on jagatud geograafia osas see, see toimib ja see tugineb tagasisidel, mida me oleme saanud ja tahame jätkata küsiti ka äh, olukorra kohta, kus on pettusi. tegemist on väga spetsiifilise juhtumuga, juhtumiga. pank on rak-, on rakendanud kõiki meetmeid siin. Euroopa Investeerimispanka ei ole Volkswagen meie ärisuhe Volkswageniga on peatunud. selle koha peal ma ka lõpetaksin. see on väga spetsiifiline juhtum. mis puudutab äh, kohalikke kogukondi ja nende rolli ma arvan, et et kodanike roll täna, mitte ainult kodanike regioonide roll, kohalike üksuste roll, seda me nägime juba COP kahekümne kolmel, Ameerika äh, Ühendriigid vaid mõned väidavad, et neid ei olnud kohal, ei, nad olid, linnad olid kohal, osariigid olid kohal, erasektor oli kohal, Nende esindajad olid kõik seal esindatud. ja nendel on oma roll asja edasiviimisel. ja just sellel tasandil toimub nii leevendamine kui kohanemine väga paljuski. Urbis, rõhutaksin, Urbise algatus Euroopa Liidus. ja see, et just kliimategevusele pööratakse suurt tähelepanu. meil on ka ülemaailmne linnapeade kokkulepe, sellel on selge koostöö meiega, Rekonstruktsiooni Arengupangaga. lisab see rahvusvahelist mõõdet ning hetkel on ka tohutu koostöö selleks, et erinevad rollid kindlaks määrata ja lisandväärtus ja konkurentsieelis, mis on erinevatel üksustel mõlemad mõnel on paremini defineeritud roll poliitika dialoogis, mõnel teisel on jälle roll investeerimisprogrammides, nende ettevalmistamises ja rahastamises ja finantsinstrumentide leidmises, erasektori kaasamises. küsiti ka tingimuslikkuse kohta, ma pean ütlema, kui me tahame olla edukad äh, kliimategevuse portfellis, siis selle eelis ei ole, ei ole mitte olnud tingimuslik, vaid äh, nimelt torujuhtmete defineerimine ehk siis need projektid, mis viivad äh, definitsioonideni kliimategevuse vallas. ja üks, mis on tähtsat rolli mänginud, jah, sihtmärgid küll meie laenuametnike jaoks, aga peamine on sektori ekspertliku ekspertidega, pankuritega koostöö, et mis tüüpi dialoogi meil on vaja, mis tüüpi küsimusi meil on vaja, mis tüüpi teemad, eriti milliseid dokumente me tahame selleks, et äh, projekt, mis peaks projektiga kaasnema ja kuidas teha seda usaldusväärsel moel. meie, meie oleme ainus NDV, kelle kliimanäitajaid auditeeritakse ja ma arvan, ma arvan, et see järelevalve tase on jällegi üks väga oluline aspekt olnud. mitte ainult turu suhtes saatava signaali suhtes, vaid see näitab ka, et me peame tege-, tegutsema väga tõsiselt, väga ettevaatlikult. nüüd tulevikku vaadates hetkel äh, teostame analüüsi kõigi portfellide osas. vaatame võimalusi. me viime läbi turu analüüsi, vaatame investeerimisvõimalusi, kliima valdkonnas, kõigis geograafilistes piirkondades, kõigis sektorites. see saab olema oluline dokument, sest üks, me, me tahame teada saada, mis, millest meil on puudus, mis on kohandamise osas iseäranis, kas meil on mingisuguseid, mingi vahend puudu finantsinstrumentide osas või nõuandeinstrumentide osas või muidu. ma arvan, et see on see tegevuse tüüp, mis meid edasi viib ja ütleme, kuidas uuel moel asju korraldada, on tähtis. kui me äh, hindame keskkonnamõju koostöökomisjoniga, on siin väga tähtis. National Capital Financing Facility, algus oli raske, see on üks näide, aga nüüd meil on tegemist projektidega, kus me jälgime kohanemist Äh, teiste teemade suhtes, looduspõhised lahendused, äh, uued viisid, kuidas erakapitali jälle ligi meelitada. algselt rahastati seda ainult grantidega, toetustega ja nüüd me töötame uute ärimudelite kallal. ja see on see, mis muudab tegelikult turgu. kui turud näevad, et see tasub ennast ära, siis, ja et sellesse on võimalik investeerida siis saame, siis saame ka teiste huvi pälvida. National Capital Financing Facility on olnud mudeliks ja loodetavasti saab seda laiendada ka väljapoole Euroopa Liitu. loodetavasti vastasin teie küsimustele. Not yet since uh, president Artui would like also to address. siiski mitte, sest uh, esimees Artui soovib ka küsimuse esitada ja kokku võtta selle arutelu. jah ma tahaksin avaldada üllatust selle üle, et ei rääkinud võimalikest uutest omavahenditest. sellepärast, et kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis me räägime ka uutest omavahenditest. ja proua, teie rääkisite sellest instrumendist või hoovast, mis aitab aktiveerida kõigest. kas maksude pool ei võiks olla midagi sellist, mis kuidagi käitumist muudaks või suunaks. et eh, mis on teie arvamus süsinikumaksu osas Euroopa Liidu välispiiridel ja milline on teie arvamus selle kohta, milline võiks olla süsinikuturg Euroopa Liidu siseselt, kus oleks paika pandud eh, sarnased tingimused kõigi Euroopa Liidu riikide jaoks, et kas see võiks olla selliseks hoovaks, mida meil vaja oleks? ja teie arvamus äh, selle kontrasti kohta, mis äh, eksisteerib äh, energeetika ja kütuse maksustamise osas ja maksustamise osas rahvusvahelisel tasandil transpordi valdkonnas, et kas näiteks laevade ja lennukite kütus rahvusvahelises kaubanduses äh, selle maksustamine ja samas siseriiklikult äh, kütusemaks, süsinikumaks. nii et ma sooviksin, et me vaataksime koosmõjus seda, et järgmine finantsraamistik ja omavahendite kasutamine, need on tegelikult omavahel väga tihedalt seotud ja kas te ei arva, et et see korralik käitumine, mida te soovite näha, et selle saavutamiseks võiks olla maksustamine selliseks hoovaks, et käitumist muuta? Uh, be... ma arvan, et selle küsimuse peaks esitama tänastele kõikidele külalistele ja peaksime ka üksteiselt seda parlamendis küsima, aga kui soovite kommenteerida, härra Õun. hästi lühidalt Äh, suur tänu selle küsimuse eest. ma arvan, et äh, õiglane on öelda, et neljateistkümnenda veebruari teatises on terve rida uusi omavahendeid välja toodud, mis puudutavad just heitmetega kauplemise süsteemi, käibemaksu, ühist äh, konsolideeritud ettevõtete tulumaksu ja samamoodi ka siis raha väljastavatele keskpankadele kohaldatav maks. seda küsimust on väga palju arutatud. kui Ühendkuningriik lahkub kaitse, julgeolek, migratsiooniküsimused on üha tähtsamad ja just sellepärast on nendele küsimustele vaja rohkem raha. kui me soovime praegust kulutuste määra säilitada. minu arvates väga palju räägitakse üksikasjadest, eriti just äh, komisjonis ja räägitakse ka omavahenditest ja ma olen veendunud, et umbes kuu, umbes nädala pärast teame, milline on ka asjade seis. süsinikumaks on küsimus, äh, millest oleme väga pikalt komisjoni teenistustes rääkinud. aga me näeme selle metodoloogia toimima panemisel väga palju probleeme, et kuidas toote süsinikumäära kindlaks panna, ühel päeval on äh, tera, teras ühes riigis, teisel päeval on ta edasi viidud järgmisse riiki, nii et tõesti väga raske on seda määratleda, eriti kui mõtleme selle peale, et meil tegelikult on juba heitmetega kaup-, äh, süsinikuheitmetega kauplemise süsteem olemas. siis üleüldiselt kütuse maksustamine, kuid see ei ole kunagi komisjonis väga suurt poolehoidu saanud ja rahvusvahelise transpordi puhul on vaja minna isegi kaugemale, meil on vaja siin ähm, kaasata erinevaid konventsioone, näiteks lennunduse puhul Chicago konventsioon ja see kohe kindlasti tähendaks seda, et meil on vaja teatud rahvusvahelisi kokkuleppeid selleks, et selles küsimuses edasi minna. rääkimata siis ka sellest küsimusest, mis puudutab liikmesriike. ja kui siin räägitakse uutest maksudest Euroopa Liidus, ma küll ei ole ekspert selles valdkonnas, aga samal ajal minu teada on meil vaja siis nõukogus ühehäälsust ja ma kardan, et selle saavutamine pole lihtne. jah, muidugi aga kui te lähtute sellest seisukohast, siis ei suuda me kunagi midagi ära teha. aga mingil ajahetkel peab ju see, seda arutelu alustama ja avalik arvamus peab ar arutama seda, me ei räägi siin ettevõtete tulumaksust, me ei räägi, mina räägin lihtsalt süsinikust sellepärast et süsinik on midagi sellist, mis võib kaasa aidata sellele, et järgitakse Pariisi kokkuleppeid ja väga pikka aega on ju erinevad kokkulepped olemas ja ka see ei tähenda, et nad on äh, pikka aega olemas, et me ei peaks nüüd uuesti selle teemaga tegelema hakkama. ja kui me nii ei toimi, siis me ei teegi kunagi mitte midagi ja saab olema business as usual. ja me võime äh, siin kuulutada välja kõige paremaid kavatsusi seoses Pariisi kokkulepetega, mitte midagi ei ei toimu ja sellega me ju kahjustame täiesti oma poliitilist imagot täpselt samamoodi. ega sellega me ei tahaks ju sugugi leppida um,. Sure. hästi, ma olen veendunud, et äh, president Macron veenab nõukogu selleks, et revolutsiooniline kurss võtta Um, keskkonnakomisjonis väga pikalt oleme palunud, et heitmetega kauplemise süsteemist saadavat tulu äh, kasutataks keskkonnaprojektide jaoks, aga me teame, et nõukogu vähemalt eelarve osas ei lase meil väga vahele rääkida nii et me võime tõesti loota, et midagi muutub millalgi. kas teie, proua, soovite ka veel sõna võtta? proua Skatasta. ma vastan prantsuse keeles, sellepärast et küsimus esitati prantsuse keeles. Eh, ma leian, et ma võin vastata ka eksperdina, aga samas olen ma siin investeerimispanga seisukohta välja ütlemaks ja meie, et sellele küsimusele peaks vastama äh, pigem komisjon just, äh, aga ma tahaksin teid teavitada lihtsalt sellest, et investeerimispank äh, koostöös teiste mitmepoolsete pankade osaleb töörühma töös, kus me tegeleme artikliga kuus Market-Based Solutions ja selles kontekstis siis võime ka koostada spetsiifilisema arvamuse mõne, mõne aja pärast. ja me tegutseme koordineeritult teiste, teiste osapooltega. Uh, suur tänu teile kõigile esimeses paneelis osalemise eest ja nüüd annan juhtimise üle härra Artu Iile, palun. suur tänu, proua esinaine ja nüüd on mul au juhtida teise paneeli tööd. teise paneeli pealkirjaks on kliima integreerimine mitmeaastastesse aastasesse finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja kliimamuutust puudutava integreerimine erinevatesse kavadesse ja programmidesse ja öö, juba saadud õppetundide arve, arvesse võtmine meie horisontaalsetest prio-, prioriteetidest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja nüüd annaksin ma sõna kõigepealt härra Johan Ürelile Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadist. härra Ürel, palun! Thank you very much, chair and suur tänu, esimees! suur tänu kutse eest osaleda selles paneeldiskussioonis siis eelarve peadirektoraadi nimel mul on mõned slaidid ette valmistatud selleks, eh, et teile esitleda oma ettekannet ja mulle tundub, et nad on juba ekraanil, nii et see on väga hea. kolleeg Õuen eh, Kliima peadirektoraadist keskendus eh, poliitika prioriteetidele, nii et mina keskendun siis eelarve vaatevinklile kliimaküsimuste kaasamisel poliitikasse praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames Euroopa Liit on teinud äh, poliitilise lubaduse rahastada kliimaküsimusi umbes kahekümne protsendi määra osas mitmeaastasest finantsraamistikust. ja põhimõtteliselt nii oli poliitiliseks eesmärgiks toetada just kliimaküsimuste kaasamist. mida see eelarve jaoks tähendab? see tähendab seda, et äh, üle kahesaja miljardi euro umbes äh, ühest triljonist eurost äh, praeguses mitmeaastases finantsraamistikus aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend läheb siis makse assigneeringutena kliimaküsimustele. kõigepealt see metodoloogia, mida me kasutasime. kõigepealt on väga tähtis välja tuua seda, et komisjon mõõdab äh, just äh, äh, nii-öelda sisendit, mitte väljundit ja kliimakulude järelevalve puhul kasutatakse OECD Rio markereid ja seda tehakse novaatorlikult selleks, et arvestada Euroopa Liidu eelarve eripäradega. ja nõnda kasutab komisjon sellist üleüldist lähenemist, mille sisuks ongi siis needsamad kliimamarkerid, kus tehakse vahet siis esmastel ja äh, tähtsatel kliimaga seotud kulutustel. ja nende kulutuste Äh, puhul on siis antud meile ka väärtus äh, kas null protsenti, nelikümmend protsenti või sada protsenti ja tegemist on väärtustega, mida siis hinnatakse vastavalt kliimakulutustele. seda metodoloogiat on kohandatud ka programmidele, arvestades sellega, et meil on väga palju erinevaid rakendamismenetlusi, mida komisjon kasutab. samal ajal tuleb aga tunnistada, et et väga tähtis on jääda sellise kaasava lähenemise juurde ja samal ajal me ei saa täpseid äh, summasid paika panna, mistõttu iga summa, mida metodoloogia kaudu paika pannakse, kaasa arvatud ka Rio markerid, on siiski hinnanguks, prognoosiks, millesse tuleb suhtuda ettevaatlikult. nüüd teatud numbrid, mis puudutavad kliimakulutusi ja järelevalve siis selle mitmeaastase finantsraamistiku puhul. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist kliimakulutused olid umbes kaheksateist protsenti Euroopa Liidu eelarvest. ja meie praegune prognoos ülejäänud kolmeks aastaks ehk siis perioodiks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend on mõõdukas tõus kaheksateist protsendilt üheksateist koma seitsmele protsendile viimase kolme aasta jooksul siis mitmeaastasest finantsraamistikust. seitsmeaastase perioodi ajal kokku ja arvestades sellega, et osa sellest on nüüd prognoos, kliimakulutused makseassigneeringutena peaksid olema siis kaheksateist koma kaheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest, nii et natukene alla üheksateist protsendi. see võib-olla ei ole täiuslik tulemus, eriti kui mõtleme, et eesmärgiks oli kakskümmend protsenti, näitab see mitte ainult seda, et meie kurss on õige, vaid ka seda, et me liigume õiges suunas. nüüd, kui vaadata täpsemalt kliimakulutusi programmide kaupa ja ma väga vabandan nende numbrite pärast, mida on väga palju sellel slaidil, aga ma sain aru, et äh, komisjonide liikmed olid huvitatud ka üksikasjalikust äh, informatsioonist aastate ja fondide kaupa, nii et te näete siin kõiki neid numbreid vaadates nüüd fondide kaupa, siis me näeme, et kõige suuremad kliimakulutused tehakse rubriikide üks B ja kaks kaudu ning osaliselt ka üks A kaudu. põhilisteks fondideks, mille kaudu kulutusi tehakse, on põllumajanduse ja maaelu arengufond, kakskümmend kaheksa protsenti kokku kõikidest kuludest läheb sealt ja siis äh, põllumajanduse tagatisfond EAGF, sealt tuleb kakskümmend kolm protsenti. edasi rubriik üks B, ühtekuuluvus ja tõukefondid, kus maa äh,, piirkondliku arengu fondist tuleb kaheksateist protsenti ja ühtekuuluvusfondist üheksa protsenti. järgmiseks äh, rubriik üks A siin on protsendimäärad väiksemad, aga siiski tähtsad, Horisont kaks tuhat kakskümmend kaheksa protsenti ja Euroopa ühendamise rahastu kuus protsenti kogukuludest siis kliimale. ja ülejäänud rubriikidest tuleb kuskil seitse koma kakskümmend kaheksa protsenti nii et rubriigid kaks, üks A ja üks B, sealt tuleb kokku üle üheksakümne protsendi kliimakulutustest ja kokku eriti just rubriigis kaks ehk siis maaelu arengufondist ja põllumajanduse tagatusfondist tuleb peaaegu viiskümmend protsenti kõikidest äh, kuludest. see näitab, et kulutused võrreldes eelmise mitmeaastase finantsraamistikuga on väga palju suurenenud. nagu kolleeg Õven juba mainis, ka LIFE programm on siin täiesti eraldi spetsialiseeritud programm, mis mängib väga tähtsat rolli kliimat kulutuste osas. edasi lühike hinnang, metodoloogia ja kasutatud süsteemi ning tulemuste kohta komisjon usub, et kliimakulutuste puhul tulemus on positiivne. administratiivsed jõupingitused kliimakulutuste jälgimiseks on olnud sellised, et siseaudiitorid on selle heaks kiitnud nii metodoloogia kui ka järjekindluse osas. põhiliseks eesmärgi kliimamuutuste eesmärgi paikapanemiseks oli see, et juba programmeerimise äh, käigus arvestataks kliimaküsimustega ja arvestades minu eelnevate märkustega on täiesti selge, et see on saavutatud ja et me oleme õigel kursil. kui me võrdleme seda umbes üheksakümmend protsenti, mille puhul me eeldame, et äh, kui me võrdleme seda peaaegu üheksakümmend protsenti eelmise programmiperioodiga kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kus keskmine oli seitse protsenti, siis me näeme, et äh, eelmine keskmine oli poole võrra väiksem kui praegune, praegune on siis äh, üheksateist protsenti. Äh, nüüd, mida me oleme sellest kõigest õppinud? näiteks eesmärk Horisont kaks tuhat kahekümne protsendi kohta, mis oli kolmkümmend viis protsenti, seda ei ole saavutatud ja praegusel hetkel, mit-, praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puhul loodame, et saavutatakse kolmkümmend kuni kolmkümmend üks protsenti ähm, kliimakulutustele Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist. see tuleneb sellepärast, sellest, et kõiki programmi komponente ei olnud võimalik ette näha ja prognoosida ja kliimakulutuseesmärkide puhul tõesti peaks võib-olla rohkem keskenduma just programmide kavandamisfaasile. ka LIFE programm võiks tulevikus mängida tähtsamat rolli selleks, et kliimaküsimusi rohkem poliitikatesse kaasata. ja mis puudutab komisjoni kasutatud metodoloogiat, kas see on täiuslik? nojah, ma eeldan, et mitte alati on võimalik kritiseerida, kõike on võimalik parandada, aga iga me kasutatud metodoloogia reform vähemalt minu arvates nõuab kõigepealt väga põhjalikku hinnangut ja kui tehakse uusi ettepanekuid, ka siis neid tuleks kontrollida administratiivse koormuse valguses ja me kõik oleme ju ühel nõul selles osas, et meil on vaja menetlusi lihtsustada, nii et see on midagi, millega tuleb arvestada. ja selleks, et nüüd oma lühikest ettekannet kokku võtta, ütlen veel nii palju, et ma arvan, et äh, kliimaküsimuste kaasamiste edu või läbikukkumine seda saab hinnata ainult siis, kui meil on rohkem statistikat ja infot pikema perioodi kohta. nagu siin juba mitmeid kordi on mainitud tänasel arutelul, me töötame praegusel hetkel välja uut mitmeaastast finantsraamistiku ettepanekut, mida komisjon äh, esitleb ja mille ta võtab vastu teisel mail, nii et äh, mõistate kindlasti, et praegu ma ei saa anda üksikasjalikku informatsiooni selle ettepaneku üksikasjade kohta, aga äh, see esimehe kommentaar uute oma vahendite kohta ma võin teile öelda, et Euroopa Parlamenti sõnum uute omavahendite kohta, seda on komisjon väga selgelt kuulnud ja ka arvestanud ning seda väga põhjalikult läbi arutanud, kui töötati välja uut mitmeaastast finantsraamistikku. aitäh! suur tänu, härra Ürel ja see tähendab, et järgmises MFF-is saab ainult üks rubriik olema, kliima Euh. Eh, võite hiljem vastata sellele küsimusele, aga enne tahaksime anna sõna härra Vin Õuenile, kes on Euroopa Kontrollikoja liige Luksemburgist, palun. Thank you, Chair, for this opportunity to share our work. tänan võimaluse eest sõna võtta ja kasutan ka slaide. esiteks räägin peamiselt novembri kaks tuhat kuusteist raportist kulutada iga viies euro kliimategevusele Euroopa Liidu eelarves, siis lühidalt räägin meie landscape review'st, mis puudutab energiat ja kliimamuutust, mille võtsin vastu septembris kaks tuhat seitseteist. nii et esiteks iga viies euro. peamine küsimus on, et kas me saavutame tõesti kahekümne, kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest, mille me suudaks, suunaksime kliimaga seotud tegevusele, kas see on tehtav ja kas see annab lisandväärtust? kui me kahekümne protsendi saavutamist, see tähendab kakssada miljardit eurot kliimategevusele kogu perioodi vältel oktoobrist kaks tuhat viisteist ja veebruarini kaks tuhat kuusteist Poolas eh, eh, korraldasime ühtekuuluvuse ja ÜPP visiidi Saksamaal ja Rumeenias ühtekuuluvuses, Prantsusmaal, Hispaanias uurisime ÜPP-d. samase, sarnaseid ähm, auditeid korraldasime Horisont kaks tuhat kakskümmend kalanduse ja LIFE programmi osas komisjoni tasandil, samuti kohtusin peamiste volinikega. me ei uurinud võimalikku negatiivset keskkonnamõju, mis kaasneks mõningate eelarveliste kulutustega, ega arutasime oma kliimaga mitte seotud eelarvekulutusi. samuti teine kliimaga seotud kulutu-, teised kulutused väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, näiteks IAP, ka neid me ei vaadelnud. ja samuti me ei puudutanud praegusi kulutusi kuna komisjoni süsteem äh, võtab sihikule planeeritud kulutused ning kulutused praeguses MFF-i perioodis äh, ei ole veel lõpule jõudnud, oleme valases staadiumis. ambitsioonikas töö on käimas ja on tõesti tehtud edusamme üldiselt. me näeme, et on paremini ja rohkem keskendutud kliimategevuse rahastamisele, eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondis ja Ühtekuuluvusfondis kuid mis puudutab põllumajandust, maaelu arengut, kalandust ja Euroopa Sotsiaalfondi, siis me ei näe olulist muutust kliimategevuse suunas ja potentsiaali kasutamist ning teadusuuringud ei ole kaugeltki saavutanud kolmekümne viie protsendi eesmärki, nagu juba varem mainitud. komisjoni seisukoht on, et eelarve osa, mis on suunatud kliimategevusele, on kasvanud perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist ja ületanud kahekümne protsendi eesmärgi ühel aastal, aastal kaks tuhat kuusteist, kuid äh, prognoonid aastaks kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist jäävad allapoole kahekümne protsendi määra ja komisjon äh, prognoosib kaheksateist koma kaheksa protsendi kulutamist kliimategevusele kogu perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ilmselt siis üksteist kuni kaksteist miljardit eurot vähem kui see summa, mis oli kavas. ja need on komisjoni arvud. meie raport näitab, et see, et see on ülehinnatud ja me ka, ma seletan, me analüüsime komisjoni metoodikat ja näitasime, kus me ei arvanud, et õiget metodoloogiat kasutati vastavalt rahvusvahelistele suunistele, iseäranis põllumajanduses ja maaelu arengus. meie arvutused näitavad kolmkümmend kolm miljardit vähem kliimakulutustele sel käesoleva perioodi vältel. see puudutab otsetoetusi, kuivõrd äh, puuduvad tõendid. kui me oleksime konservatiivsed, siis me leiame, et panus langeks veel üheksa miljardit. maaelu arengu osas leiame samuti, et on arve ülehinnatud ligi kahekümne nelja miljardi võrra kuna komisjon kasutab meetodit, mis ei tee piisavalt vahet erinevate meetmete vahel, ütleksin, et sarnased probleemid on meil ka EARDF-is ja Ühtekuuluvusfondis, see on, äh, siin komisjon suutis üksikasjalikumat rahenemist, äh, lähenemist rakendada ilma liigse bürokraatiata. nii et edusamme on võimalik teha järgmisel korral. ja loomulikult on veel endiselt aega muutusi teha ka praegusesse MFF-i DG Agri võiks suurendada kliimategevuse kaasamist, kaasates uusi või ümber suunates olemasolevaid meetmeid ja komisjon võib kasutada praegust tegevust äh, ÜPP tuleviku kallal mõeldes selleks, et planeerida tõhusamaid meetmeid tulevikus, kuid hetkel mainiksin teisi meie raporteid, kaasa arvatud meie eriraportit, mis puudutab äh, ÜPP rohestamist ja, ja põhitoet-, põhimaksete skeemi siis märtsikuust eelmise aasta detsembrist vastavalt meie briifingu dokument Euroopa Liidu e finantseerimise kohta veebruarist käesoleval aastal ja meie briifing, mis puudutab ÜPP tulevikku, e, käesoleva aasta märtsikuus valminud. iga mm, Horisont kaks tuhat kakskümmend ei ole kolmekümne viie protsendi eesmärki saavutanud oleks olnud vaja praktiliselt, et pool kulutustest oleks olnud suunatud kliimale viimase kolme aasta jooksul, et järele jõuda. mida me siis äh, soovitame, räägin sellest pikemalt. ütlesin, et algus on hea, aga saab teha, aga saab teha enamat. nii et soovitused üks ja kaks puudutavad aruandlusstruktuuri parandamist. soovitus kolm ütles, et äh, kui me räägime e-, erinevatest eelarveridadest, siis komisjon peaks tagama, et plaanid oleksid reaalsed ja tugineksid kliimapuuduste vajaduse õigele hindamisele ning tõsisele potentsiaalile, mis saaks kaasa aidata. soovitus neli komisjonile ja liikmesriikidele tuleks, tuleks maaelu arengu osas ülehinnangut korrigeerida. soovitus viis, kui iga-aastane konsolideerimine näitab, et Äh, panuseid ei saavutata prognoosilise kohaselt, siis peaks komisjon välja töötama tegevuskava selles valdkonnas, selgitamaks, kuidas ta kavatseb järele jõuda. soovitus kuus, komisjon peaks koostöös liikmesriikidega haldud, hal-, jagatud halduse osas välja töötama harmoneeritud ja proportsionaalse süsteemi, kuidas järelevalvet teostada tegeliku kliimategevuse rakendamise kohta ja vastavalt äh, Budget for Results algatuse tuleb äh, tulemuste indikaatorid sisse viia kõikides valdkondades selleks, et näidata, kuidas eesmärkide saavutamisel on kaasa aidatud, eriti mis puudutab kasvuhoonede gaaside vähendamist läbi Euroopa Liidu poolt rahastatud meetmete. see oleks siis tulemustega seotud eelarve ülesehitamine tulevikuks ja loomulikult tuleb lihtsustada heade tavade levitamist liikmesriikide vahel ja seitsmes soovitus, me ütlesime, et komisjon peaks osutama nendele valdkondadele, kus potentsiaal on alakasutatud kliimategevuse vallas, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond. ja tegevuskava oleks vaja panuste suurendamiseks. komisjoni liikmesriigid peaks suurendama kliimategevuse kaasamist põllumajanduses, maaelu arengus, kalanduses, näiteks uute või meetmete väljatöötamise või vanade ümberkujundamise läbi, nii et meie raport audiitoritena oli skaud-, mõistetavalt skeptilisem kui see, mida me kuulsime just komisjonilt. meie raport siiski endiselt äh, on kehtiv. on see tõsine oht, et kulutada iga viies euro aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, me ütlesime, et see risk on olemas, edusamme on tehtud, kuid peamistes valdkondades on ikkagi business as usual. komisjoni liikmesriigid peaksid kõiki võimalikke võimalusi uurima selleks, et me tõepoolest muutuse sisse viiksime kliimategevuse osas ja lõpetuseks suurem pilt, mida me näeme, tuginedes läbi viimase landscape review, mis puudutab energiat ja kliimamuutust, valmis septembris, siin vaadati kogu meie audititööd viimase viie aasta jooksul ja samuti siseriiklike auditi, auditeerijate tööd Euroopa Liidus. tulevikku vaadates see äh, graafik näitab, milliseid jõupingutusi meil tegelikult oleks vaja kasvuhoonegaaside osas selleks, et saavutada kliimaenergia eesmärgid kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kolmkümmend, selleks, et kärpida kasvuhoonegaase kakskümmend ja nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend on kavas neid kaheksakümne, kaheksakümne üheksakümne viiekümne viie, üheksakümne viie protsendi võrra vähendada võrreldes üheksakümnenda aasta tasemega. siin on nüüd ajaloolised heitmed meil on õnnestunud heitmeid vähendada ühe protsendi võrra aastas viimasel viieteistkümne aasta jooksul kuni aastani kaks tuhat viisteist. Euroopa Keskkonnaameti andmetel selleks, et saavutada eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend, tuleb suurendada seda aastast keskmist ühe koma viie protsendini. teiste sõnadega viiskümmend protsenti rohkem, kui oleme teinud aastani kaks tuhat viisteist. ja pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend peab vähenemismäär olema kolm kuni neli korda Äh, suurem praegusest äh, keskmisest. nii et tulemus on see, et Euroopa Liidu eesmärgid ei, neid ei saavutata ilma väga olulise täiendava jõupingutuseta, see eeldab radikaalseid muutusi kõikides majandussektorites, see edendab ka paremat keskendumist sellele, mida on võimalik teha nii avalikus sektoris kui eraeelarv, era, sektoris, nii et ma olen tänulik äh, mõlemale komisjonile tänase arutelu eest, mis on igati ajakohane. ja minu viimane slaid. ma arvan, et me peame ka nägema rahastamisväljakutset laiemas kontekstis. meie landscape review osutas seitsmele väljakutsele. me oleme tahtlikult kõrge taseme säilitanud selleks, et äh, et arutelusse oma panust anda parlamendis ja mujal. me näeme, et rahastamine on üks seitsmest. aga seda ei tohiks näha eraldi seisvana ülejäänud kuuest, kuna kõik need seitse on vajalikud ja omavahel sõltuvuses näiteks. võib väita, et on sama oluline Euroopa Liidu ja seadusandjate jaoks äh, õige seadusandlik raamistik paika saada, arvestades niinimetatud talvepaketi energia osas ja sellega seotud kliima õigusakte energia üleminekuks eesmärgiks just erainvesteeringuid toetada ja õige stiimulid vastu võtta. et suur tänu kuulamast! Euh, suur tänu, härra Owen, selle esitluse eest. Te olete läbi viinud auditi ja mõningates punktides et ma ei tea, kuidas ta nüüd täpselt öelda, aga ta on nimetatud window dressing, vaatamata kõigele. et see tutvustus oli küll väga meeldiv, aga tegelikult mõned kosmeetilised sellised parandused võiksid, võiksid olla sinna sisse viidud veel. aga sellest me veel räägime, aga nüüd annan ma sõna härra Markus Trillingule, kes on äh, kliimamuutuste Euroopa võrgustiku esindaja um,. And... aitäh, esimees, tere pärastlõunat. tahaksin, et te loeksite täna natukene pära- äh,, ka ridade vahelt, eriti kui siin mainiti ka ilustamist kliimategevuse võrgustik on võrgustik, kus on sada viiskümmend erinevat rühma kogu Euroopast. meie eesmärgiks on ennetada ohtlikke kliimamuutusi ja kui vaadata nüüd mitme aastat finantsraamistikku, neid erinevaid programme, siis vähemalt meie näeme, et seal on väga palju kasutamata potentsiaali me tegime sellest omad järeldused äh, ja töötasime selle kaudu siis ka välja oma visiooni järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mida ma tahan teile esitleda. mis on siis meie eksistentsi põhjuseks? Pariisi kokkuleppe artikkel kaks ütleb, et tuleb tagada rahavood selleks, et lõpetada kliimamuutused ja Euroopa Liidu eelarve ongi Euroopa Liidu rahavood, seega iga kulutust tuleb kontrollida ja vaadata, kas ta on ka kooskõlas Pariisi kokkuleppega. see on siis lähtekohaks. ja kolleeg Kontrollikojast näitas juba seda tabelit, et millega me siin tegeleme, me peame tõesti drastiliselt äh, vähendama inimtegevuse pärast tek-, tekkinud kasvuhoonegaase, meil on siin kahekümne protsendi eesmärke, oleme kuulnud ka neljakümne protsendi eesmärgist ja me teame, et praeguse vähendamismääraga neid eesmärke ei saavutata. ja me teame, et palju rohkem on vaja ära teha selleks, et saavutada seda kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti vähendamist. ja ma tahan teile näidata, et meil tuleb tõesti kiiremini ja rohkem pingutada ja et seda on võimalik teha eelarve kaudu. kliimakindla eelarvega on võimalik üleminekut teha lihtsamaks ja anda stiimuleid, mida on vaja selleks, et kasvuhoonegaasi heitmeid vähendada Euroopa Liidus. siin näete nüüd heitmeid sektorite kaudu Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist selline on olukord ja nagu ma teile näitan, et kõikidesse nendesse sektoritesse võib äh, raha, raha suunata ja mõni nendest sektoritest on ka väga tähtis tuleviku arenguks. väga tähtis on siin ühtekuuluvuspoliitika. kuulsime, et komisjon mai alguses teeb oma ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku kohta, kuid eelarve koosneb ju erinevatest programmidest ja me eeldame, et mai lõpus tehakse juba siis ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja programmisperioodi ajal tehakse siis ka see otsus, kas ühtekuuluvuspoliitika rahastamist äh, jätkatakse või hakatakse pigem ringmajandusse äh, rahastama. praegusel hetkel ühtekuuluvusriikides ühtekuuluvuspoliitika kaudu rahastatakse põhiliselt transpordisektorit. kui me soovime transpordisektori kasvavaid meetme, heitmeid vähendada, tuleb otsustada, mis on prioriteedid tulevasel rahastamisel. kas selleks on põhitaristu või selleks on meetmed, millega on võimalik tagada äh, kestlikku transporti, äh, kaupade ja inimeste liikumist tuleb samamoodi investeerida hoonete soojustamisse. ka hoonete sektoris tuleb äh, heitmeid vähendada, me räägime hoonete soojustamisest ja ka jahutamisest ja tõesti, siin on ka võimalik väga palju rahastamist suurendada. veel üks näide, Euroopa rahasta-, ühendamise rahastu praegusel hetkel näeme, et üha rohkem panustatakse maagaasitaristule. võrreldes näiteks eh, elektrivõrke, siis eh, gaasivõrke rahastatakse kaks korda rohkem. me teame, et lõunast eh, tuleb, vabandust, lõunast tuleb päike ja põhjas on meil tuul, meil aga ei ole samal ajal äh, kõrgepingeliine põhjast lõunas ja lõunast äh, põhja. sellepärast on meil vaja siin äh, reformi, samamoodi on meil vaja ka ÜPP reformi selleks, et vähendada nii CO2 heitmeid kui ka teisi heitmeid. teadus- ja arengutöö. esimest korda on nüüd ETS sektoris ka kasvuhoonegaasid tõusnud. ja kui Euroopa soovib olla tööstuslik juht puhtas tehnoloogias ja üleminekuühiskonnas, siis tuleb panustada teadus- ja arengutööle. ma tahaksin nüüd keskenduda natukene rohkem ka ühtekuuluvuspoliitikale kui investeerimishoobale just nendes sektorites, mis on tähtsad. me teame, et paljudes riikides ühtekuuluvuspoliitika rahastamine, põhiline rahastamismeede avaliku sektori taristu äh, ülesehitamisel. siin te näete äh, kogu avaliku sektori rahastamist, siin on üksteist riiki, kus Euroopa Liidu raha moodustab kuni nelikümmend protsenti. ja siin on kasutatud siis ka investeerimispanga vahendeid, nii et see, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse nendes piirkondades, on see, kuidas selle piirkonna majandus on üles ehitatud. ja siin te näete, kuidas ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse. ettevõtete toetamine investeeringud inimestesse, sotsiaalne kaasatus, koolitused, tööhõive, transport kakskümmend protsenti, keskkond kümme protsenti, energia kaheksa protsenti. kui nüüd seda täpsemalt vaadata, siis kaheksa protsenti energiakulutuste puhul tõesti väga palju on siin gaasi, fossiilkütuseid, mis ei ole Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlas, siis te näete, et kõige suurem osa kulutustest läheb energiatõhususe tagamiseks aga siin on äh, meil uuring, mis näitab, et umbes neli protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest läheb ehitussektorile, nii et väga suur kasutamata potentsiaal. kui nüüd vaadata äh, puhtale äh, energiale ülemineku taristut, siis me näeme siin alternatiivsed energiaallikaid ja nutikaid elektrivõrke ja rahastust nendetes, rahastu-, ja nende rahastamist. näeme siin kõige suuremaid kasusaajaid. puhtale energiale üleminek ei ole prioriteediks, kui vaatame ühtekuuluvuspoliitikas tehtud kuulutusi. nüüd, kui vaadata transpordisektorit, kakskümmend protsenti ühtekuuluvuspoliitikast läheb siis transpordile. see puudutab siis äh, just teedeehitust, mis samamoodi ei ole kooskõlas Pariisi kokkuleppega kiirteede ja maanteede ehitamine, mis on küll vajalik, aga küsimus on selles, kus rahastatakse ka äh, transpordisektori reformi, kus hakatakse rohkem arvestama linna mõõtmega ja ka kaubatranspordiga siin on Euroopa ühendamise rahastu, kus põhiliselt rahastatakse raudteesid ja meil on kaks korda rohkem gaasijuhtmeid kui elektri interkonnektoreid. ja samal ajal on meil probleeme eesmärkide täitmisega. nüüd fossiilkütuste subventsioonid ei ole Pariisi kokkuleppega kooskõlas, gaasitaristu toetamine väga paljudes programmides võtan nüüd seda kiiresti kokku, siin on kakskümmend protsenti kliimategevusele, sellest me juba kuulsime. sada kuus miljardit läheb ÜPP-le. peame olema tõesti valvsad, et tegemist oleks sellise kliimategevusega, mis toetab kliimamuutuste vastast võitlust. nelikümmend miljardit läheb äh, raudteetaristusse, see on väga tähtis, aga jällegi, kui vaadata seda nii-öelda tarkvarat äh, Äh, siis on väga palju võimalik rahastust äh, suurendada. me peame tõesti arvestama siin ka rohepesuga, mis on täpselt kliimaalane tegevus, siin tuleb gaasitaristu välja võtta ja me näeme, et väga palju on veel kasutamata potentsiaali just võtmetähtsusega sektorites ja kõige tähtsamates piirkondades. kuidas selle eesmärgini jõuda? meil on vaja rohkem e kliima eesmärgipäras, kliimale suunatud eesmärgiga kulutusi, me peame energiatõhususe ja ka nutikate võrkude osakaalu suurendama. peale selle tuleb ka välja töötada metodoloogia tulemuste mõõtmiseks ja peale selle peame me hoolitsema selle eest, et kogu eelarve oleks nii-öelda kliimakindel ehk me ei tohiks maagaasi rahastada, meil on ÜPP reformi vaja ja me peaksime ka transpordisektori investeeringuid äh, tegema nii, et vähendada kasvuhoonegaase äh, ja minna üle madala süsinikuga majandusele. peame hoolitsema selle eest, et äh, Euroopa Liidu fondide kulutused on kooskõlas ka liikmesriikide kulutustega, meil peab olema pikaajaline süstemaatiline lähenemine ja samamoodi ka riiklikud kliimategevuskavad, mida töötatakse välja, ka siin on väga tähtis hoolitseda selles, et liikmesriikide lubadused oleksid kooskõlas kliimaeesmärkidega, siin peaks olema tulemusreserv, tulemusreserv ja ka stiimulid kõrgemate eesmärkide saavutamiseks. nüüd, et seda kõike kokku võtta eelarve on küll väike võrreldes teiste rahavoogudega, aga ta on väga tähtis just põllumajanduse, transpordi, energiasektori ja linna mõõtme jaoks. eriti just vähearenenud äh, piirkonnad äh, Ida-Euroopas on need, mis äh, vajavad meie tähelepanu peale selle on väga suur kasutamata potentsiaal selleks, et kliimategevust, kliimakaitsetegevust suurendada. meil ei ole siin vaja revolutsiooni käima lükata. me saame juba kasu, kasutada juba olemasolevaid meetmeid nagu sihipärane kasutamine, erinevad äh, stiimulid, äh, tingimuslikkus ja nii edasi. aitäh! suur Äh, tänu selle väga optimistliku nägemuse eest ja on näha, et meil on siin võimalik veel tugevasti edasi liikuda. aga läheme nüüd küsimuste juurde. ja kes soovib reageerida teile kolmele sõnavõtule, mis olid igati valgustavad ja ma tahaksin tänada äh, kõiki sõnavõtjaid, kes soovib esimesena sõna? härra Howard, palun. okei okay, um.... tänan. mitut asja võiks siit esile tõsta. kõigepealt kontrollikoja raport. lugesin huviga juba mõni aeg tagasi ja mõtisklesime täna hommikul vastu võetud raportile, mis puudutas põllumajanduse tulevik, paraku te rääkisite ÜPP rohestamisest ja rohelise rahastamise ebatõhususest. see on läbiv küsimus. kui ma raportist õigesti aru sain, siis äh, et see, et me märgistame rahastamist, äh, räägime sellest kui raha, kui rohestamisest ja kliimakulutustest, kuid sageli on see lihtsalt sissetuleku toetus äh, tavadele, mis on juba varem olemas olnud. ja on tegelikult nende mm, uuenduslik mõju, seda tegelikult ei ole olnud. kas ma sain sellest õigesti aru? ja kui mitte, siis milliseid samme tuleks astuda? teiseks rääkides äh, potentsiaali saavutamisest äh, transpordi osas, äh, uut tüüpi rahastamise osas, transpordivõrgud ja poliitika, kas vastab tõele, et, et püüeldakse roheliste transpordivõrgustike suunas, et eeldatavad investeeringud uut, uue uute energiaallikate jaotamise nagu elektriautod, et kas see pole mitte väga oluline? ja kas, kas pole nii, et transpordivõrgud on, on juba nii või teisiti rohelisemad, kui seda meie eelarve võimaldaks? ja ühtekuuluvuspoliitika, mis ulatus on vahendite eelsuunamisel, mis trüpilistelt traditsioonilistelt kütustelt kõrvale viiksid. mulle tundub, et me pidevalt ütleme, et me kavatseme äh, teatud summad eelarves kättesaadavaks teha, eelarves või MFF-is, räägime protsentidest, mis on suunatud kliimamuutuste vastasele rahastamisele, aga tegelikult äh, mehhanismid selle jõustamiseks ja teoks tegemiseks tunduvad mulle äh, parimal juhul ähmased ja halvemal juhul äh, ebatoimivad. kuidas meie poliitikutena ja õigusloojatena saame teoks teha oma eelarvelised soovid, kas me peame eelarve ümber struktureerima kas me peame spetsiifilised tingimuslikkused sisse viima või mis oleks siis alternatiivina meie vahendid selleks, et need kavatsused reaalsuseks saaks? suur tänu ja nüüd on sõna proua esinaisel Kressle. suur tänu, see tõesti oli kõik väga huvitav, mida meile äsja näidati ja nüüd tekib muidugi küsimus, et kui vaadata kliimamuutuste tähtsust ja vastumeetmete rahastamist, siis tõesti tulemus üllatab. tahan nüüd tõesti komisjoni teada saada, kui palju järeldusi komisjon on teinud ja kuidas see kõik edasi peaks minema, sest see, mida me siiamaani oleme teinud, on täiesti vastuolus sellega, mida me ütleme ja kliimamuutuste vastase võitluse rahastamises me oleme tõesti teinud väga väikeseid samme ja tihti ka võltse samme, näiteks äh, rohestamise puhul Kontrollikoda kirjutas tõesti täiesti hävitava raporti selle kohta. nii et ma tahaksin teada, kuidas komisjon seda kõike näeb, sest ma arvan, et see, mida meie siin teeme, kõik need suured sõnad, kõik need jõupingutused ei ole absoluutselt kooskõlas tegudega kes veel sõna sooviks? härra Tarand, palun. Um, jah, mul on kaks lühikest küsimust komisjonile, üks on üldisem. kas te olete põhimõtteliselt nõus Kontrollikojaga, et teha on veel palju jäänud või te ei ole nõus? ja teine, LIFE programm, mis on selle väljavaated? järgmises MFFis. ja lühike küsimus Kontrollikojale. kas te olete kunagi kaalunud Kontrollikojas seda, et audit tuleks läbi viia eelarve mitte kliima osas, sellel võiks olla tõsine mõju kliimamuutustele. ja küsimust mul ei ole härra Trillingule, sest minu arvates rääkis ta nagu minu enda roheline peidus olev äh, südametunnistus ja rääkis poliitiliste kompromisside vajadusest, nii et tänan teda. rohkem ei soovi äh, keegi sõnaga, lubate, et äh, ka mina esitan küsimuse kõigepealt eh, see, mis mind eh, üllatus, et jah, kakskümmend protsenti, kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest. ja see on üks protsent Euroopa Liidu SKT-st. kakskümmend protsenti, üks protsenti, see on null koma kaks protsenti Euroopa SKT-st, aga kliima muutub järjest, niimoodi järjest halvemaks, et see võib teha lõpu lihtsalt elule maa peal. ja see on ju täiesti pretsedenditu, et põhimõtteliselt programmeeritakse kogu inimkonna lõppu ja kogu inimarengu lõppu. null koma kaks protsenti SKT-st mingi prioriteedi jaoks, see on ju väga vähe. kas teil on vahendeid Äh, kontrollikoda äh, selgitas meile, et siin on tegemist natukene window dressing uga, et kui me nüüd väikseid kosmeetilisi parandusi teeme ja natukene kohandame seda, et võib-olla et tegelikult on see siis hoopis null koma viisteist, null koma üks protsenti. aga mis tegelikult on väga tähtis, on mõõt-, mõõta seda, et milliseid jõupingutusi on tehtud Euroopas. kas on võimalik kuida-, kuidagi äh, kokku panna kõiki neid jõupingutusi, mis liikmesriikides tehakse ja koondada see kõik Euroopa Liidu tasandile, kas te kõike seda suudate mõõta? jaa sõna meie kolmele eksperdile, ma ei tea, kes on see, kes soovib esime-, esimesena sõna härra Ürel, et võib-olla vastata nendele kahtlustele, kõhklustele, mida väljendas Kontrollikoda. ja härra Ürel? Äh, härra esimees, ma ei julgeks vaidlustada kuidagi Kontrollikoja järeldusi. Äh. aga mul on kolm märkust mõned äh, liikmed küsisid, kas me oleme midagi üldse saavutanud ja mis, milline on äh, praegune olukord? ma arvan, et äh, see küsimus läheb kaugemale minu tänasest pädevusest, mille üle, mis siis anda ülevaade kliimakulutuste jälgimisest meie teeme midagi hoopis tagasihoidlikumat, me lihtsalt mõõdame sisendit Euroopa Liidu eelarvest, me ei ole olukorras mõõtmaks äh, tulemust, nii et me ei saa väljendada arvamust, mida need kliimakulud äh, tulemusena kaasa toovad, mida on saavutatud. ja teine märkus tulenebki sellest, kontrollikoda kas komisjon on nõus kriitikaga? komisjon on väga hästi tuttav äh, kontrollikoja soovitustega. raportis aastast kaks tuhat kuusteist meil on olnud ka põhjalikud arutelud kontrollikojaga sellel teemal. mõned soovitused. Äh, need, nendega oleme tõepoolest nõustunud või osaliselt nendega nõustunud mis aga puudutab näiteks soovitust, mis puudutab võimalikku ülehindamist maaelu arengu vallas, oleme nõustunud, et äh, metoodikat võiks võib-olla viimistada järgmises MFF-is aastast kaks tuhat kakskümmend üks alates, aga me ei ole, me ei arva, et et oleks õige muuta metodoloogiat MFF-i käigus, sest meil on vaja stabiilne aruandluse ja järjepidevus oma metodoloogias tagada ühe MFF-i lõikes, vähemalt selline on komisjoni nägevus. muud soovitused Kontrollikojalt nende kohta, me ei nõustunud nendega, sest need oleks suurendanud halduskoormust ka liikmesriikide tasandil. vähemalt me ei saanud soo-, nõustuda hetkel, käesoleval ajahet-, tollel ajahetkel nende soovitustega. ja minu kolmas märkus, mida saab eelarvepädev institutsioon teha, kulutuste jälgimine, mis on aruandluse vahend, lisaks sellele on meil ka institutsioonid ja on tulemas äh, uus võimalus, meil on tulemas äh, uue põlvkonna Euroopa Liidu programmid, komisjon teeb oma ettepaneku e, maikuu jooksul ja juuni esimesel poolel ja ma olen kindel, et äh, nendes tegeldakse kliimaga nii nagu tarvis. aga siin on võimalus ka õigusloojatele sekkuda, näiteks teha ettepanekuid tingimuslikkuse osas või toetada komisjoni ettepanekuid. ja sellega ma piirduksin, esimees, tänan. Si, monsieur Hurel, monsieur Owen, monsieur. suur tänu, härra Hurel ja nüüd kontrollikojast härra Owen, palun. Thank you, chair. tänan, esimees vastan küsimustele, mis olid suunatud kontrollikojale, kõigepealt härra Hauas, tänan küsimuste eest. rohestamisraportist rääkides, tänan, et seda mainisite, see on hiljutine raport, soovitan kõigil sellega tutvuda, see vastab, on täielikult vastavuses ähm, sellega, millest ma rääkisin äh, põllumajanduskulut-, osas kulutuste ülehindamisest ja just rohestamise osas iga, igast viiendast eurost. meie rohestamisraport ütleb seda et praegune rohestamine tõenäoliselt ei lahenda ÜPP kliima ja keskkonna tulemuste äh, eesmärke. komisjon ei ole olnud piisavalt ambitsioonikas. rohestamine peaks äh, andma tulemusi, aga see on ebatõenäoline, kuivõrd äh, liiga palju on tühje tegevusi, see ei ole muutnud põllumajandustavasid, puudutab ainult viit protsenti põllumaast. me ei ütle, et seda kõike ei tuleks teha, me lihtsalt ütleme e, seda e, rentaabluse ja jätkuvate jõupingutuste huvides, räägime sellest, mida saaks paremini teha ja kindlasti teeme seda e, kliima arvestamise kontekstis. mis puudutab teie teist küsimust rahastamine transpordivõrgustikes ja investeeringud selleks, et toetada elektrisõidukeid näiteks. mida siis teha? Teile teeb võib-olla hea meelt kuulda, et juhin hetkel eriraporti koostamist, mis puudutab komisjoni praegust strateegiat ja meetmeid selleks, et toetada energia ladustamist kõikjal Euroopa Liidus tegeleme nii staatilise ladustamisega, see tähendab äh, võrgu raames ja ka mobiilse ladustamisega näiteks transpordivahendites, näiteks autodes. nii et äh, järgmise aasta alguses loodetavasti saan tulla tagasi ja vastata teie äh, huvitavale küsimusele põhjalikumalt. igal juhul on teil kindlasti õigus seda küsimust tõstatades, sellest saab oluline teema ja komisjon on juba algatusi teinud. me uurime neid äh, selle vaatenurgalt, kas tegemist on üldise strateegiaga, kas need on tasuvad. ühtekuuluvus, rääkisite eel eraldatud summadest selleks, et traditsioonilistest kütustest loobuda, süsinikkütustest. kahest eri raportist olen sellega tegelenud siseturg energia vallas ning kolmes liikmesriigis tuumarajatiste tegevuse lõpetamine, sest mõnedel liikmesriikidel on ka tuumaenergiast loobumise poliitikad. on piirkondi Euroopa Liidus, nagu me teame, kus kohalik kogukond ja tööhõive ja tööstussektor äh, suurel määral sõltuvalt kas tõepõhistest tööstustest või tuumapõhistest tööstusest et kaasneksid tohutud üleminekud ja sotsiaalsed meetmed võiksid olla vajalikud. me soovitame Euroopa Liidu vahendeid paindlikult kasutada selleks, et toetada sotsiaalset üleminekut, mis on vajalik nende oluliste muudatuste kontekstis, mis peavad toimuma kõikides sektorites, eriti nendes, mida just mainisime ja ma olen tänulik teile, et mainisite seda. ma ootan komisjoni ettepanekut siin, ma tean, et sellega tegeldakse. kliimamuutuste rahastamine on mehhanism, mis võimaldab paremini jõustada audiitorid äh, tavatsevad tagasi tulla ja asju uurida, me ei ole sõltumatud, nii et kui äh, tegemist on tähtsa teemaga, siis me neli-viis aastat tagasi tuleme tagasi, uurime, kas midagi on paranenud. ja kliimaga arvestamine järgmise perioodi ajal, mis on teie eesmärk ilmselt, aga ka meie soovime, et seda parandatakse, ma oleksin üllatunud, kui äh, Kontrollikoda ei uuriks, kas äh, tema soovitused on rakendatud järgmisel rahastamisperioodil, nii et see on üks vastutuskohustuse vorme. Te pea-, aga teil on õigus, te peaksite nõudma paremat metodoloogiat, aastast aruandlust ja vastutustundlikke tavasid komisjoni poolt, et mis puudutab meie soovitusi. proua Kressler, rõõm teid näha. Te olete kõige olulisema komisjoni esinaine. ja küsimused olid suunatud, teie küsimused olid suunatud komisjonile, jätan neile võimaluse vastata ja sel, antud juhul hea meel selle üle. härra Tarand. Te küsisite, kas võiks auditeerida kliimaga mitte seotud eelarvet, see on väljakutse me kuulasime kõiki, kuulame kõiki ettepanekuid, mis puudutab meie igastast tegevuskava. ma arvan, et see on väga huvitav küsimus ja olen sõnaselgelt küll, mida me ei puudutanud, jah, seda me tõesti ei puudutanud antud juhul. kui me vaatame Euroopa Liidu eelarve osadega, on osasid, kus tuleb veel küsida kliima sobivuse kohta. olen kuulnud ettepanekuid, et terve eelarve võiks olla sada protsenti kliimaeesmärkidele vastab, see oleks väga põnev, kuid väga raske audit, mida läbi viia, nii et me mõtleme enne tõsiselt kolleegidega, enne kui me selliseid lubadusi annaksime. esimees, härra Artüi, teie tõstatasite terve rea küsimusi esimese ja enne veel, kui ma oma, oma sõnavõttu tegin ja viivad mind selleni, et ma kasutaksin võimalust ja ütleksin, ei, me ei ole auditeerinud Euroopa Investeerimispanga kulutusi. ja küsitav on, kas me peaksime auditeerima tulevikus kõiki Euroopa Liidu organeid. hetkel see teema aktuaalne ei ole. edusamme on tehtud, nagu ma ütlesin, ühtekuuluvuspoliitika osas, kuid äh, jätkuva paranemise eesmärgil saab kindlasti metodoloogiat parandada, eriti põllumajanduses ja hea meel kuulda, et komisjon äh, ka on öelnud, et nad üritavad meie soovitusi järgmisel perioodil arvesse võtta ka teadusuuringute innovatsiooni vallas või robotatsiooni vallas, kus puudus üldse kliimaeesmärgid ja kui me auditeerisime üks, ühte koma kaht, nelja protsenti tervikust äh, läks ainult üks koma neli protsenti kliimategevusele see ei sobi kuidagi kokku roheliste töökohtade ja rohelise kasvuvõimaluste jutuga. nii et kahtlemata saaks seda teha. nüüd kogu kliimakulutuste teema, esimees, meie ei auditeeri üksikuid liikmesriike, on suurepärased äh, audiitorid liikmesriikides nagu Prantsusmaal, kes on teinud väga head tööd, me oleme nendega teinud koostööd. meie landscape review tugines nende tööl aga mitte selleks, et kohandada kulusid, aga selleks, et näha, millised on peamised sõnumid ja millised on peamised lüngad välja joonistavad ja jätkame tihedat koostööd kolleegidega, austades muidugi riikide suveräänsust. Nende, meie oleme Euroopa Liidu eelarve audiitorid, suur tänu. aga rahvuslik suveräänsus auditi osas, aga milleni see võib välja viia? et nad, arvepidamine on tõesti aus ja otsene, aga ma arvan siiski, et väga tähtis on, et omavahel lähendada see töö, mida tehakse just auditi valdkonnas ja, ja meil on vaja Euroopas sellist üldist nägemust, sellepärast et kliimavaldkonnas, et mida me suudame ära teha null koma viieteist protsendiga Euroopa SKT-st Euroopa Liidu eelarve tasandil, aga äh, andke andeks, see on tõesti väga marginaalne ju aga kui paralleelselt eh, eh, liikmesriigid jälle tegutsevad eh, kliimavastaselt, siis sellel ei ole üldse mitte mingit mõtet. aga soov oleks vähemalt, et Kontrollikoda suudaks koordineerida seda tööd, mida tehakse liikmesriikide kontrollikodades. ehk et siis lähedatakse omavahel seda tegevust. mainiksin ühte, mis võiks olla abiks osana praegusest energiapaketist. ma saan aru, et komisjon võib-olla tahaks lisada, et see on Energialiidu juhtimise määrusest osa. hetkel on algamas kolmepoolsed kõnelused nõukogu vähemalt komisjoni ettepanekule vastuseks on teinud ettepaneku, et siseriiklikud energia- ja kliimaplaanid kümneks aastaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kolmkümmend, et äh, võiks olla tegemist iga kahe aasta tagant kostatavate eduaruannetega, komisjon siis hindaks seda ja hindaks vajadust soovituste andmiseks, kas liikmesriikidele või üldisemalt. kui siseriiklikud kliima- ja energiakavad osutuvad kvaliteetseks, miks ei peaks nad siis ka kaasama arve selle kohta, kui palju liikmesriigid kulutavad ja pole põhjust, miks komisjon ei peaks saama neid arve kokku lüüa. muidugi kuisid on siin palju, aga tahan öelda seda, et sõltuvuses triloogist, milles rohkem teist kui minust sõltub, on ettepanekud, mida praegu on tehtud selleks, et saada just sellist ülevaadet, mida meil võiks olla vaja ja kui see kord paigas on, siis on juba palju lihtsam audiitoritel tegutseda nii siin liikmesriigi kui kontrollikoja tasandil. ja mõlemad saavad siis vaadata, mida on tehtud ja äh, kliima kaasamine. siin on kindlasti võimalus edusammudeks, aga me tahame kaasa aidata. komisjoni ametnikud võib-olla tahavad seda kommenteerida, aga mina saan praegu küll niimoodi käesolevast ettepanekust aru täna suur tänu, härra Owen, härra Trilling. et eh, kui te teeksite lühidalt, siis oleks igati teretulnud. Uh... hästi lühidalt, sellepärast et äh, siin äh, vastati just äh, madalale süsiniku ühiskonnale üleminekule. see puudutab siin tõesti just seda äh, mõju. ühtekuuluvuspoliitika on jagatud vastutusega. kui komisjon on vastu võtnud otsuse ja kokku lepitud partnerlustes ja programmides, siis rakendavate programmide väljavalimine on liikmesriikide käes. ma võin öelda nii palju, et tegelikult ühtekuuluvuspoliitika äh, puudutab üle, üldist eelarvete toetust liikmesriikidele ja just sellepärast meie leiame, et tuleb rohkem arvestada kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidega ja seda siseriiklike tegevuskavade kaudu ja muudatused tuleb käima lükata erinevates sektorites just nende kaudu. suur tänu, piirdume sellega sellepärast, et kahjuks aeg sunnib takka, sellepärast et me peame igal juhul lõpetama selle kuulamise hiljemalt seitseteist nelikümmend, sellepärast kolmkümmend, no see tähendab nelikümmend, sellepärast et seitseteist kolmkümmend viis peame me minema teise koosolekusaali ja kus juba terve komisjoni kolleegid meid ees ootavad. nii et nüüd äh, läheme kolmanda osa juurde ja see on öö, äh, osa, mis võimaldab äh, meil edasi minna ja me sellega seoses me oleme tõesti väga optimistlikud, et kuidas toimida niimoodi, et kõigil Euroopa Liidu eelarvekulutustele oleks lisandväärtus, lisandväärtus, mis vastaks meie ühistele prioriteetidele. nii et milline oleks see tee, mida mööda me peaksime edasi minema selleks, et välja töötada kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks meie kliimaraamprogramm äh, ra ja selleks, et tõesti tekitada sellist usalduslikku korda, siis kõigepealt võtab sõna härra Maurice Schäfer Ecofisi nimel. palun um,. Uh, thank you very much uh,, chair on.... Um, suur tänu, esimees, suur tänu kõigile kutse eest sellele avalikule kuulamisele me oleme juba kuulnud väga palju huvitavaid mõtteid ja soovitusi, nii et ma loodan, et mul on võimalik arutelu rikastada öö, ähm, teatud soovitustega ja võib-olla osa nendest slaididest, mis mul on ette valmistatud, äh, on sellised, mida te olete juba varem näinud töötan ECOWIS-is, tegemist on üleilmse konsultatsioonifirmaga, millel on Euroopas viis erinevat kontorit ja tegemist on siis ühe USA ettevõtte filiaaliga ning ECOWIS-is oleme me üle kolmekümne aasta tegelenud just energia ja kliima küsimuste nõustamisega. meil on üle kuuesaja eksperdi, kellega me siis koostööd teeme. tahaksin välja tuua mõned punktid. esiteks kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima ja energia raamistik ning investeerimisvajadused Euroopa Liidus lisandväärtuse toomine. teiseks kliimaküsimuste kaasamine ja kulutamiseesmärgid. mainin ka natukene aruandlust ja jälgimist samamoodi tahaksin paari sõnaga puudutada ka kasvuhoonegaaside indikaatoreid erinevatest valdkondadest ja süsiniku jalajälge kontseptsiooni ning enne, kui ma võtan äh, kogu selle ettekande kokku, tahaksin äh, välja tuua teatud väikesed programmid, äh, mis on aga tähtsad, nagu näiteks live programm ja Intelligent Energy Europe programm, mis lõppes kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba. tulles nüüd kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärkide juurde, siis tahaksin veel kord taustainfoks toonitada seda, et Euroopa Liidu lisandväärtus on väga tähtis. nelikümmend protsenti alternatiivseid energiaallikaid ja kakskümmend seitse protsenti tuleb energiatõhusust parandada. ja küsimus on nüüd selles, et äh, kuidas neid eesmärke suurendada ja Euroopa Parlament on otsustanud, et nii energiatõhususe kui ka alternatiivsete energiaallikate kasutamise eesmärke tuleb tõsta kolmekümne viiele protsendile, eks me näe, milline on tulemus. ja Need on siis äh, meie panus Pariisi kliimakokkuleppele. komisjonile tehtud uuringust tuli välja, et investeeringute lõhe selleks, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke saavutada, on sada seitsekümmend kaheksa miljardit eurot igal aastal sada seitsekümmend kaheksa miljardit, mis jääb siis igal aastal puudu ja see toob väga selgelt välja selle, kui tähtis on olemasoleva rahastuse kasutamine just projektideks, mis äh, puudustavad energiatõhusust, jätkusuutlikku põllumajandust äh, ja nii edasi. ja see näitab ka, kui tähtis on Euroopa Liidu eelarve ja millist rolli see saab mängida. nii et äh, alguses äh, härra Õuven mainis seda ka, et Euroopa Liidu eelarve ise on selline, millega ei saa täielikult katta investeerimisvajadusi, aga ta mängib väga tähtsat rolli, sest äh, erasektori ja ka avaliku sektori rahastust võimendatakse selle kaudu. ning samamoodi kõrvaldatakse investeerimistõkkeid. komisjon on sisse viinud nüüd kliimaküsimuste kaasamise poliitika kõikides poliitikavaldkondades ja samamoodi on sisse viidud ka kliimakvoot kui üks põhilisi meetmeid ja peale selle on tegemist ka nii-öelda eeskujuga kõikide liikmesriikide jaoks ja Nad annavad siis aimu selle kohta, millised eelarved võiksid olla ja ma arvan, et see on midagi, mille kallal tasub tööd teha, et kuidas me saaksime liikmesriikide eelarveid muuta kliimasõbralikumaks, pannes vähemalt teatud miinimumkulutuste määrad äh, paika ja eeldades, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide täitmisele pühendutakse. nüüd Euroopa Liidu lisandväärtus äh, miinimum kohust-, miinimumkulutuste määr ja kliimaküsimuste kaasamine on väga palju tõstnud äh, rahastamist, äh, sada kaheksakümmend miljardit eurot äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja nüüd on see summa isegi üle kahesaja miljardi euro aastas. seitse protsenti protsenti eelmisest äh, mitmeaastasest finantsraamistikust läks siis kliimakulutustele ja see on tegelikult suurepärane näide selle kohta, kuidas äh, tõuke- ja investeerimisfondide kaudu on suurendatud kliimakulutusi kaheteistkümnelt protsendilt kahekümne ühele protsendile. nii et see kliimakulutuste tõstmine ja erinevates valdkondades kliimaküsimustega arvestamine näitab, et äh, Euroopa Liidu tasandil on võimalik luua lisandväärtust ja et selle kursiga tuleb järg-, jätkata ka järgmise programmiperioodi ajal. kas siis nagu vanasti või muudetud kujul, aga ilmselgelt tuleb äh, jätkata seda poliitikat. lühidalt peatun ka sellel diagrammil. Need numbrid siin on kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast kõige tähtsamad valdkonnad, ÜPP on see, kuhu on kõige rohkem kulutatud kakskümmend seitse protsenti läks ühtekuuluvuspoliitikale, seitse protsenti Horisont kaks tuhat kahekümnele, üks protsent on siis äh, LIFE programm ja merendus- ja kalandusfond ja siin on veel ka kümme protsenti teisi valdkondi. ja mida me näeme ning seda on ka mainitud, et rohkem on võimalik ära teha ka teistes valdkondades. näiteks julgeoleku ja kodakondsuse valdkonnas või siis ka Euroopa Sotsiaalfondi kaudu. siit ka lühidalt, kuna aeg on otsas, vaadates neid erinevaid äh, summasid erinevatel aastatel ja see, mida me prognoosime nüüd aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend. tahtsin toonitada, et me võime ikka veel programme käima lükata selleks et, et äh, kahtekümmet protsenti saavutada järgnevatel aastatel ja see on ka see, mida me saame õppida järgmiseks programmiperioodiks. me ei tohi äh, sattuda olukorda, kus meil on piisavalt kogemusi, aga samas me ei suuda eesmärki täita, nii et tegevuskavad ja põhjalik hindamine selle kohta, et millises poliitikavaldkonnas on võimalik anda milline panus selleks, et kokkuvõttes saavutada kakskümmend protsenti, on väga tähtis. nüüd äh, parandatud jälgimine ja aruandlus me kuulsime siin juba kulutuste märgistamisest ja komisjon tõi selle ka väga täpselt välja. OECD markerite ja Euroopa Liidu koefitsientide vahel on vahe näiteks. näiteks sada protsenti Euroopa Liidu koefitsientidest, ma kardan, et siin slaidil ei ole seda hästi näha, sellega on võimalik anda suur panus. kui aga vaadata OECD markereid, siis see on kõigest nelikümmend protsenti. nii et on väga selge vahe nende kulutuste märgistamisel ja see võib endaga kaasa tuua ka siis äh, äh, seda, et olukorda hinnatakse üle praegusel hetkel ei ole mitte mingit selget äh, aruandlust, nii et meil tuleb parandada nii jälgimist kui ka aruandlust. ja nagu öeldud, tegevuskavad mängivad siin väga tähtsat rolli. iga-aastane aruanne kliimakulutuste kohta, selle kohta, milline on seis ja kus on vaja mida ette võtta nüüd süsiniku jalajälg. praegusel hetkel komisjon jälgib seda, mitu eurot kulutatakse, kuid ei vaadata nende kulutuste mõju kliimale. nii et üheks ettepanekuks oleks see, et kas enne või veel parem hiljem antakse infot äh, kasvuhoonegaaside vähendamise ja kogumäära kohta. praegu seda ei tehta. et me saaksime ka täpselt vaadata, kui palju on Euroopa Liidu tasandil kulutustega vähendatud ähm, kasvuhoonegaase või kui palju neid lisandunud näiteks ähm, Regionaalarengu Fond ütleb äh, inf-, ainult taristu kohta äh, ja Horisont kahe tuhande kahekümne puhul ei tule seda infot üldse anda. nii et seda infot tuleks anda kõikides äh, sektorites. tundub, et liikmesriigid tegelikult ei kasuta piisavalt äh, keskselt hallatud meetmeid, ükskõik, kas me vaatame LIFE programmi, energiatõhususe äh, programmi või ka EFSit äh,. siin näete, see tumedam joon on EU, Euroopa Liidu kolmteist riiki, heledam viisteist äh, riiki Life'i programm on midagi, mille kasutamisega tasub arvestada, sellepärast et et tegemist on sajaprotsendiliselt kliimale suunatud programmiga ja iga euro, mida kulutatakse LIFE programmis läheb, läheb sajaprotsendiliselt kliimakaitseks, mitte ainult kakskümmend viis protsenti sellest. kliimaprojekte on positiivselt hinnatud ja nad on sajaprotsendiliselt aidanud siis kliimategevuskavasid rakendada ja ma sooviks, et Euroopa Parlament mõtleks selle peale, kas seda programmi oleks võimalik taastada ja näiteks esialgses programmis oli ainult viissada miljonit, võrreldes nüüd selle kaheksakümne miljardiga, mis läheb Horisont kaks tuhat kahekümnesse nii et kokkuvõttes Euroopa Liidu kulutused peaksid olema kahe tuhande kolmekümnenda ja kahe tuhande viiekümnenda aasta kliimaeesmärkidega ja miinimumkulutuste eesmärgi paikapanekuga tuleks jätkata, meil peab olema korralik vastupidav jälgimis- ja aruandluskohustus süsiniku jalajälg, jäljega tuleb arvestada Euroopa Liidu rahastatud projektides. Euroopa Liidu kolmeteist, kolmeteist riiki tuleb toetada rohkem kliimaprogrammide äh, äh, rakendamisel ja sajaprotsendiliselt kliimatud, kliimale suunatud programme tuleks rohkem luua, aitäh! suur tänu! me kiirustasime teid takka, mul on tõesti väga kahju, aga kuna te olete edastanud ka oma dokumendi, siis kõik võivad sellega tutvuda. aga nüüd on sõna meie teisel eksperdil, härra Eero Jürje Koskinenil, et kes on Green Budget Europe'i direktor. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra esimees, lugupeetud külalised, on suur au tutvustada Äh, ülevaadet sellel teemal teie üritusel. kõigepealt äh, tutvustan meid. Green Budget Europe on äh, ekspertide platvorm. me to-, me uurime, kuidas maksuinstrumente kasutada, kuidas läbi viia rohelist maksureformi, kuidas tegevused mõjutavad keskkonda. tänane tutvustus tugineb kahel varasemal raportil, mille oleme koostanud aastal kaks tuhat kuusteist, mis keskendus rohelistele omavahenditele ja teine rohelistele maksudele. viisina, kuidas siis, vahendina, kuidas rahastada Euroopa Liidu eelarvet. sõnavõtu aluseks arutaksin praegust omavahendite süsteemi, nagu te loomulikult teate, suur enamus Euroopa Liidu eelarvest tuleb hetkel de facto liikmesriikide osamaksudest. Need tulevad kas RKT põhise, põhjal või käibemaksu põhjal. see on viinud äh, selleni, et iga-aastane eelarvemenetlus äh, on tekitanud tugevaid emotsioone liikmesriikides nõukogus, kus äh, tavapärane Euroopa-ülene lähenemine on täielikult kõrvale jäetud ja kõik riigid võitlevad omaenda õiglase vastutasu eest just retour ja see ei ole väga hea Euroopa Liidu äh, integratsiooni tuleviku jaoks. nii et tunduks loomulik sellest vaatenurgast mitmekesistada Euroopa Liidu eelarveallikaid ja järk-järgult liikuda äh, tõeliste omavahendite suunas mis suurendaksid loomulikult ka parlamendi rolli ja osalust eelarve läbirääkimistel. ma olen seisukohal, et meie lõppeesmärgiks peaks olema ühine Euroopa Liidu eelarve, mis annaks topeltdividende, nii et ühest küljest rahastataks traditsioonilisi Euroopa Liidu tegevusi, teisest küljest täidetaks meid, meie rahvusvahelisi kohustusi arengu vallas üldisemalt või kliimamuutuste vallas või keskkonnaolukorra halvenemise vastu võitlemisel. rääkisin neist kahest raport, meie kahest varasemast raportist ja nendest äh, raportitest äh, oleme saanud ideid uuteks omavahenditeks, mis on näiteks, ähm, näiteks teemaks, süsinikumaks, energiamaks, roheline trollimaks ja viimati ka viimastele aruteludele tuginedes ETS, äh, tulud ja plastikumaks. alustame äh, teemaksust, kütusemaksust. transpordisektor endiselt on ainus sektor Euroopa Liidu tegevuses, kus kasvuhoonegaaside heitmete hulk kasvab endiselt. lisaks transport on ka peamine Äh, õhureostaja, nagu te teate, see kahjustab inim-, inimeste tervist ja lisaks mitmetes liikmesriikides on suured hinnaerinevused kütuste hinnas, on moonutused äh, siseturule, olete kuulnud ilmselt kütuseturismist. nii et kui meil oleks teekütusemaks, siis me saaksime korrigeerida praeguse diiselkütuse bensiinilõhe õnnestuks meil ka väga olulisi väliskulusid arvesse võtta, mis kaasnevad äh, nagu liiklusummikud või õhureostus. teine variant oleks süsinikumaksu sisseviimine. eesmärgiks oleks võrdsed tingimused luua erinevatele energiaallikatele, miinimumhind kehtestataks CO2 emissioonide läbi, see ei käi praeguse ETS-i süsteemi, süsteemi alla, heitkogustega kauplemise süsteemi alla. ja Euroopa Liit peab täitma mm, Pariisi kokkulepet ja STG-sid, see kaasaks tootjaid, tarbijaid selleks, et leida lahendusi süsinikule. kolmas variant oleks energiamaksude kasutuselevõtt. siin keskenduksime sellele, et tuleks sisule ja mitte kogusele hetkel keskenduda. praegusel nii ei ole, kus mak-, maksude puhul, näiteks söe puhul vähem maksustatutestelt tuleks, oleks õige liikuda kõige rohkem maksustatule. ja see vastus ka Euroopa Liidu energiatõhususe eesmärkidega. siis rohelised tollimaksud on üks lahendus samuti, mida võime pakkuda see oleks koha, oleks selleks, et äh, hinnaeeliseid, äh, mis on kolmandatel riikidel, kui nad äh, toodavad kaupu mm, madalamate keskkonnastandardite alusel ja müüvad neid siis meie siseturul, kuidas sellega tegeleda, meil on vaja mingisugust süsteemi selle hoolimatu suhtumise osas keskkonnateemadele, see näiteks ka sidusust meie keskkonna ja kaubandusalaste eesmärkide osas ja on arutatud ka heitkogustega kauplemise süsteemi tulude kasutamist omavahendina. ETS muidugi, siin on eelis, sellepärast et see kehtib juba kõigis liikmesriikides ja see tulu, seda võiks kasutada selleks, et suunata eelarve tegevuste rahastamisele, sellest rääkis ka proua Kalean oma sissejuhatuses. ja veel komisjoni alg-, voli-, volinik Oettingeri algatus plastikumaks paljudes liikmesriikides, ma arvan, vähemalt Ühendkuningriigis ja mõnedes teistes ka. Äh, rahandusministeeriumid hetkel analüüsivad seda plastikumaks ei ole muidu, ei oleks muidugi suur äh, sissetulekuallikas omavahendite osas, kuid see täiendaks mõningaid olemasolevaid. nii et kui me nüüd üritaksime sõnastada mingisuguseid soovitusi, esiteks meie arvates igasugune äh, rahastamistegevuse järgmine MFF peaks olema vastavuses meie rahvusvaheliste kohustustega me, need horisontaalsed eesmärgid tuleks kaasata äh, piisavalt ja korrektselt kolme peamisesse poliitikavaldkonda, mida rahastatakse läbi eelarve ehk siis ÜPP, struktuurifondid ja järgmine teadusuuringute innovatsiooni raamprogramm. lisaks sellele oleks soovitav kasutusele võtta uued omavahendid kus äh, keskkonnamaksud äh, võimaldaksid äh, paremini saavutada meile seatud eesmärke ja oleks ka poliitiliseks signaaliks liikmesriikidele, näitamaks, kuhu suunas me soovime liikuda. ja lõpetuseks ja kokkuvõtteks, esimees, ma arvan, et tasuks vaadata, milline on praegune energiatarbimise struktuur Euroopa Liidus. nagu volinik äh, Kanete kaks nädalat tagasi ütles, seitsekümmend kaks protsenti meie kõigest, kogu energia tarbimisest tuginedes kohustustele, mida me oleme endale võtnud äh, Pariisis, see protsent peaks olema praktiliselt null aastaks kaks tuhat viiskümmend kui me tahame täita Pariisi kokkulepet. nii et üsna selge on, härra esimees, et me ei saavuta oma eesmärki, kui me toetavaid meetmeid ei võta, olgu siis maksureform või, või turupõhised instrumendid, mis meid lükkaksid sellele teele. tahtsin teile näidata ka energiatarbimise jaotust kahes peamises kasvuhoonegaalide tootes maailmas, Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. kahjuks äh, ei ole mul seda Euroopa Liidu jaoks, aga oleks mõttekas ka seda vaadata. see avab tõesti silmad. siin meil on äh, ta on meil skeem, kus me näeme energiatarbimise äh, jaotust Ameerika Ühendriikides üks lõik on sellest eraldi välja võetud, see kujutab elektritarbimise osa tervikust. ja see on ka uudistes äh, kajastatud, sest siin on meil suurimad saavutused. taastuvenergia äh, osakaal siin kasvab, aga paraku, paraku kogu energia tarbimine on umbes kakskümmend protsenti, muu transport, küte, tööstusprotsessid ja muu. see kõik tugineb fossiilsetest kütustel, millest tuleb vabaneda kolmekümne aasta jooksul. nii et äh, mõistetavalt on mul, on meil siin tegemist suure väljakutsega, see ei juhtu praegusi mehhanisme kasutades. on vaja uusi stiimuleid ja lisaks ka meetmeid suurteks investeeringuteks uute infrastruktuuri ja kompensatsioonimeetmeid, äh, riskiprogramme selleks, et äh, töökohtade kadumist kompenseerida. sellest vaatenurgast rohelised oma ressursid võiksid olla väga kasulikud selleks, et äh, üleminekut esile kutsuda Euroopa Liidu majanduses. suur tänu. suur tänu selle väga valgustava ettekande eest, aga ka murettekitava, sellepärast et need väljakutsed, mis meie ees seisavad, on tõesti hiiglaslikud ja kahjuks me näeme väga hästi ka seda, et kuivõrd raske on seda protsessi õigetele rööbastele seada selleks, et saavutada seatud eesmärgid. Eh, kas on neid, kes soovivad küsimusi esitada ja, aga võimalikult lühidalt, palun, proua Toma <coughs> suur tänu, härra esimees. üks äh, märkus, olles ära kuulanud äh, kõik meie eksperdid, aga see ühtib sellega, mis teie just ütlesite, härra esimees. ja see on vastukajaks ka viimasele sõnavõtule just, et tegelikult meie oleme kogu selles loos äh, väga pisikesed. Euroopa Liidu eelarve üks protsent SKT-st, aga samas meil oleks vaja tegelikkuses suurendada seda, et ma, et neljaga või viiega korrutada seda Euroopa Liidu eelarve osa selleks, et tõesti tõhusalt toimida ja ma kinnitan teile, härra esimees, et ma jään truuks sellele, mis ma oma raportis kirjutasin, et jah, üks koma kolm protsenti, sellepärast et ega me peame ju ka realistiks jääma. aga, aga see on tõesti naeruväärne, tõsiselt naeruväärne äh, võrreldes nende väljakutsetega. ja et kolmkümmend protsenti kulutustest, mis on kliimale pühendatud ja me lähendame kõiki poliitikaid äh, kliimaga, äh, ühtekuuluvuse, põllumajandus ja et me võime olla tõesti parimad ja parimate näitajatega, aga kui meil ei ole ulatuslikku investeeringute kava, siis me ei ole nende väljakutsete kõrgusel, mis meie ees seisavad. nii et me peame, üritame kõike hästi teha ja ka seoses selle kolmekümne protsendiga, mis me et mida tundub, et komisjon ei äh, soovi sellega kaasas käia, kui meie selle kiitsime heaks, aga tegelikult mida ma kuulen nendest sõnavõttudest, kui ma nüüd just ei ole eksinud, aga meil on vaja tõesti nelja või viiega korrutada oma eelarvet. ja kui te ütlete, et, et et aga nõukogu on teadlik sellest tegelikult, kas keegi soovib veel sõna võtta, härra Howard? Briefly uh,, Mr President. hästi lühidalt, äh, esimees. Moritz Schäferile küsimus, te mainisite LIFE programmi ja panust LIFE programmi tõesti, tegemist on Euroopa Liidu programmiga, mis tegeleb ainult kliimaküsimustega mõned vabaühendused on leidnud, et üks protsent Euroopa Liidu eelarvest peaks minema sellesse programmi. kas te arvate, et see on realistlik tase või mis te arvate, mis võiks selle programmi jaoks olla realistlik tase? sest praegusel hetkel null koma kolm protsenti ei ole piisav. rohkem sõnavõtusoove ei tundu olevat, aga mis ütles proua Toomaa, kes sooviks näha eelarvet, mis oleks kolm, neli või viis protsenti, kas oleks võimalik ette kujutada, et mõningad kulutused, mis teevad liikmesriigid siseriiklikul tasandil just kliima seisukohad ja mille tõhusus võib-olla ei ole optimaalne, arvestades seda tõsiasja selle, et selleks, et äh, tõhusalt toimida, peaks toimima Euroopa Liidu tasandil, et kas on võimalik ette kujutada, et ühel heal päeval, et need mõningad kulutused liikmesriikide eelarvest läheksid Euroopa Liidu eelarvesse ehk siis vähendamaks avalikke kulutusi liikmesriikide tasandil, et me suurendaksime neid kulutusi Euroopa Liidu tasandil. kas see võiks olla midagi tõhusat kliima kaitsmiseks? ja ma paluksin nüüd meie ekspertidel äh, vastata nendele märkustele, mis said tehtud, aga võimalikult lühidalt, palun d'abord. Yeah. Um, thank you very much um,. Thank you very much for the questions um.... aitäh nende küsimuste eest. ma olen nõus sellega, et Euroopa Liidu eelarve võrreldes liikmesriikide kogu SKT-ga on tõesti väike ja meil on vaja arut-, arutada, eriti just Brexiti valguses selle üle, kuidas eelarvet suurendada ja kust raha selleks leida. sellegipoolest ja üritasin seda ka oma ettekandes välja tuua. Euroopa Liit on liikmesriikidele eeskujuks ja tegelikult on päris suur summa raha olemas Euroopa Liidu eelarvetes. ja nüüd küsimus on selles, mida sellega tehakse. kuidas kasutatakse raha, kuidas seda kasutada kõige tõhusamalt? ja sellised kulutulu analüüsid äh, näitaksid väga hästi, kui palju on meil võimalik kasvuhoonegaase vähendada iga euro eest kui teha selliseid hinnanguid, siis on võimalik ka täpselt näha, millised programmid ja algatused äh, kõige rohkem kasu kaasa toovad. muidugi oleks hea, kui Euroopa Liidu eelarve oleks suurem ja sellega saaks rohkem ära teha, aga ma arvan, et praegu on võimalik väga palju ära teha olemasolevate vahenditega ja and- ja saata liikmesriike siis sellel teel, et ka nemad üha rohkem liiguks siis rohelise eelarvestamise poole. lihtsalt raha on olemas ja seda kulutatakse erinevatel tasanditel. raha on võimalik ka ümber paigutada liikmesriikide eelarvetest Euroopa Liidu eelarvesse, tegemist oleks siis poliitilise otsusega ja sellega kui palju liikmesriigid on valmis siis suurendama äh, seda protsendimäära, mida makstakse SKT-st Euroopa Liidu eelarvesse. see kõik on ainult arutluste tulemus. kui palju peaks Life'i siis, Life'i programmi investeerima, see on raske küsimus. võiks vaadata äh, kui kaugele on LIFE programmiga mindud, kui palju on kliimaeesmärke saavutatud ja suurendada siis vastavalt ka vahendeid järgmiseks programmiperioodiks, aga lähtekoht on tõesti väga madal, nii et ma ei usu, et ma saan teile anda õige, adekvaatse vastuse siis selle kohta, mis peaks olema see adekvaatne summa. aga nagu ma ütlesin, nende programmide puhul iga euro, mis makstakse sellesse fondi läheb, läheb sajaprotsendiliselt äh, kliima äh, kaitsmisse, samas teiste programmide puhul on ka teisi tegevusi ja rahastusvaldkondi, aga Life'i puhul tõesti sajaprotsendiliselt raha läheb kliimaküsimuste lahendamiseks suur tänu, härra Ürjo Koskinen, palun. I would uh, reply. aitäh vastan teie küsimusele, mis puudutas siis seda, kui palju riiklikest eelarvetest peaks minema Euroopa Liidu küsimuste lahendamisse. raske küsimus, aga vaadates neid erinevaid võimalusi, mis ma oma ettekandes välja tõin, pakuksin välja, et näiteks energiatõhusused või ETS-ist tulevad, energiatõhususe maksud või ETS-ist tulenevad äh, tasud on need, äh, mida võiks kasutada. energiamaksud mängivad äh, liikmesriikide sissetulekutes väga suurt rolli, aga ma arvan, et üks põhjendusi oleks see, et kliimamuudatused ei tunne riigipiire ja et oleks mõistlik ja ka paremate tulemustega see, kui Euroopa Liidu tasandil selle küsimusega tegeletaks. suur tänu ja sellega oleme selle kuulamise lõpule jõudnud. ma tahaksin tänada eksperte ja ma arv-, ma arvan, et ma võin öelda, et äh, tõesti äh, erakordselt kvaliteetsed olid teie sõnavõtud ja tahaksime te tänada teid selle eest. nii et äh, nüüd sai toitu meie unistus, et me suudame sammu pidada Pariisi kokkulepetega ja kannatamatult ootame komisjoni poolseid ettepanekuid, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja uusi omavahendeid. nii et ma arvan, me kõik oleme ühte meelt et see oligi selle ühise kuulamise kutsumise põhjuseks, mille korraldasid eelarve ja keskkonnakomisjon. kliimat puudutavad väljakutsed on esmatähtsad, mis puudutavad meie planeeti, elu ja inimkonda. nii et ma arvan, me võime ja sellest rääkis ka siin viimane sõnavõtt, et siduda omavahel omavahendid ja kulutused või sellepärast, et selleks, et me suudaksime midagi ära teha inimeste käitumise osas, me peame neid kahte parameetrit koos vaatama ja äh, kõrgetasemelise töörühma raportis, mille eesotsas oli Mario Monti, öeldi, et väga tähtis on see, et Euroopa Liidu eelarves oleks see kliimarubriik ja et me vaataksime kulutusi ja vahendeid ja et millised on need vahendid, mida me saame kasutada selleks, et mõjutada inimeste, ettevõtjate, erinevate osapoolte käitumist ja kes peavad solidaarselt tegutsema selle nimel, et süsiniku heitmeid vähendada. ja et me suudaksime saavutada need eesmärgid, mis me oleme endale seadnud kahe tuhande kolmekümnendaks ja viiekümnendaks aastaks. nii et Euroopa Liidu eelarve on tagasihoidlik, eelarve jätkuvalt tagasihoidlik ja ka kasutagem siis hästi neid vahendeid, mis praegusel hetkel meie käsutuses on. ja kui meil on olemas äh, andmed, et äh, aru anda ja et kui me oleme programmid paika pannud, siis väga tähtis on ka see, et me täpsustaksime, paneksime paika ka selle, et kuidas me aru anname eh, nende programmide osas ja nende tõhususe osas. me peame tõestama ja ära näitama, et Euroopa tegevusel on lisandväärtus, sellepärast et seda ootavad Euroopa kodanikud ja maksumaksjad. mis on mõtet eh, üldse Euroopa Liidu eelarvesse üle kanda vahendeid, kui tulemuseks ei ole Euroopa tasandil lisaväärtust? ja et need jah, tagasihoidlikud vahendid, mis meie käsutuses on, nad peavad muutuma selliseks hoovaks, mis mõjutab liikmesriike, majanduselu osapooli, et me kuidagi läbi nende kulutuste, avalike kulutuste ja ka maksude edendaksime seda valdkonda. ja me mõtleme kõige selle peale, et kuidas jätkata nende kuulamistega. Need kuulamised on olnud väga huvitavad ja ka lubavad, aga nüüd lõpetuseks annaksin sõna meie raportöörile, härra Tarandile, kes oli algusest kuni lõpuni kohal ja ma tänan teda selle eest. härra Tarand, palun, me kuulame teid uh,. Thank you, Mr President. aitäh, esimees Te võtsite selle väga hästi kokku, nii et hästi lühidalt suur tänu ekspertidele, kes äh, oma väärtuslikku aega siin veetsid. kokkuvõtteks lihtsalt minu euroskeptilised lapsed küsivad minult alati, et mida sa seal Euroopa Parlamendis teed, kui sa mitte midagi tegelikult muuta ei suuda ja selleks, et neid lohutada, ma ütlen, et see on nagu ähm, õpingud pärast bakalaureuseõpinguid, et sul on võimalik kohtuda andekate inimestega, kes sulle annavad nõu ja kes julgustavad sind kuni armutu lõpuni oma poliitilise tegevuskavaga edasi minna. aitäh! Merci, monsieur Tarand! aitäh, härra Tarand! ja ma ei kahtle selles, et te jätkate oma tegevust ja et järe, eh, eelarve kontrolli komisjon samuti osaleb tõesti sihikindlalt ja rangelt nendes hinna, hindamistes. suur tänu ekspertidele ja suur tänu komisjoni esindajatele, härra Jürellile ja härra Uvenile. ja me loodame, et teisel mail saavad kinnitust saab kinnitust see, et komisjon on teinud kõik temast sõltuva selleks, et kliimat kaitsta. ja peatame nüüd meie töö ja nüüd palun oma kolleege minna saali DHS neli B null üksteist. selleks, et me saaksime rääkida välisinvesteeringute kavast ja see koosolek leiab aset koos Arengukomisjoniga suur tänu kolleegidele keskkonnakomisjonist ja koosolek on lõppenud.